kohale jõudnud küll, aga koosolek pidi algama üheksa, kell on juba viis minutit üheksa läbi, kui me õigel ajal ei alusta, siis me ei lõpeta ka õigel ajal. Äh, kui me oleme teatanud, et me alustame kell üheksa, siis me alustamegi kell üheksa ja me alustame koosolekuga, et austada neid, kes on kohale tulnud äh, meil on täna hommikul hea meel tervitada siin äh, härra Fotiadist, kes hetkel küll veel siin ei ole, aga varsti tuleb tema on äh, Euroopa Komisjoni uue peadirektoraadi äh, peadirektor, see on äh, Defco peadirektoraat, mis on uus direktoraat, mis loodi peale välisteenistuse loomist. pea, Dev ja Aidgo peadirektoraatide liitmise järel. Ähm, ta on töötanud välissuhet uuringute äh, valdkonnas äh, ja mujalgi ähm, me oleme pidanud ootama terve aasta, et äh, härra Fadjadis siia saaks tulla ja see on põhjustatud sellest, et Euroopa Komisjoni struktuuris on toimunud olulised muutused välisteenistuse loomisega seoses viidi osa personali Dev ja Aitko peadirektoraatidest ähm, Mm, välisteenistusse ja ülejäänud personal äh, läks Defco peadirektoraadi alla, äh, mida siis korraldati veidi ümber peale neid muutusi ähm, ma kujutan ette, et äh, see töö võttis palju härra Fatiadise aega. kas härra Fatiadis on juba meie juurde jõudnud? ei, tundub, et ei ole, tal läheb veel veidi aega. me anname talle sõna siis, kui ta kohale jõuab. Il y a une petite correction que je voudrais vous signaler. De... Äh, ma äh, mainisin teile ühte parandust, mis on hääletusnimekirja ära äh, toodud, teil on hääletusnimekiri lõige kaheksa, muudatus kuuskümmend kaheksa langeb ära, kui kuuskümmend, kuuskümmend kuus vastu võetakse, see on siis parandus. ma kordan veel kord parandan selline, et lõige kaheksa, eh, selle all muudatus kuuskümmend seitse langeb ära, kui muudatus kuuskümmend kuus eh, vastu võetakse. ja mitte siis muudatusettepanek kuuskümmend viis, nagu praegu tekstis on eh, ära toodud. Donc euh, nous allons passer la parole, je vais laisser le temps de boire un verre. Nii nüüd äh, saan anda sõna peadirektorile. Äh, annan talle aega, et endale klaas vett valada, aga siis te saate kohe sõna, palun. Äh, tere hommikust ja suur aitäh, et te mind siia täna hommikul kutsusite, mul on väga hea meel siin olla ja teiega kõnelda ma olen võtnud veidi aega, et siia komisjoni kohale jõuda, umbes aasta tagasi määrati mind ametisse Mm, sellesse peadirektoraati, olukord on muutunud ja ma tahaksin sellest täna ka rääkida ähm.. minu kolleeg on ka siin äh, ning me äh, räägime teile sellest, äh, kuidas on meie töö organiseeritud. kahjuks ma unustasin oma prillid maha võib-olla saaksite teie mm, meile struktuuri tutvustada, sest kahjuks ma ei eh, näe väga hästi seda väikest kirja, mis mul siin paberites on. Eh, see uus organisatoorne struktuur Äh, on äh, meil nüüd paigas, äh, meil on tuhat nelisada inimest ja kolmsada inimest delegatsioonides. ja tegemist on tõesti šokiga, kui seda kõike ise näha. meil on viiskümmend üksust ja ma tahaksin teile Äh, selle organogrammi äh, laiali jaotada selleks, et me saaksime selle kõik koos läbi vaadata, sellepärast et siin ähm, ettekandes, mis äh, mm, siin teil näha on, võib-olla ei ole kõik nii selge, kõigepealt vaatame seda organogrammi ja siis äh, pöördume tagasi küsimuste juurde, miks me seda kõike tegime kuidas me selle protsessi läbi viisime ja millised olid meie peamised eesmärgid, mida see uus peadirektoraat peab nüüd täitma? kas te võiksite palun siia organogrammi ähm, panna, aga seda ei ole võimalik äh, siia projitseerida, äh, võtke siis palun see paberil enda ette. ma räägiksin teile sellest punane osa sellest organogrammist äh, on see, äh, mis äh, on minevikus olnud AIDCO peadirektoraat ning need piirkondlikud direktoraatid vastutavad abi eest ning võtavad ka finantsvastutuse Äh, raha programmi juhtimise eest. ma räägin siin inimestest äh, põhimõtteliselt, äh, kellel on ülevaade sellest, kuidas sada kümme delegatsiooni raha kasutavad ja programme ellu rakendavad. siin on siis neli geograafilist direktoraati, üks puudutab Saharast lõuna poole jäävat piirkonda ja AKV küsimusi, siis on naabruspoliitika äh, Äh, Põhja-Aafrika ja Ida-Euroopa ja Kaukaasia piirkonda, siis on Ladina-Ameerika ja ka ra-, äh, Kariibi mere piirkond äh, ja siis mm, Vaikse ookeani lõunaosa. meie oleme AKV mm, kaheksa löönud Kariibi meri on nüüd koos Ladina-Ameerikaga ning äh, Vaikne ookean äh, kuulub Aasiaga kokku. miks me seda tegime, kaks põhjust on selleks, kõigepealt me tahtsime äh, Aafrikast lõunapoolse äh,, Saharast lõunapoolseid piirkondi eriti just rõhutada äh,, sellepärast et äh, arengu mõistes on see piirkond väga oluline ja me panime Kariibi mere Ladina-Ameerikaga kokku ning Vaikse ookeani Aasiaga kokku, sellepärast et me leidsime, et nii poliitiliselt äh, kui majanduslikult kui ka regionaalselt on äh, tegevuskava äh, nende riikide puhul sõltuv äh, rohkem just eh, nende riikide asukohast ja naabruses eh, olevatest riikidest. ja seetõttu me leidsime, et eh, Kariibi mere riigid on rohkem seotud Ladina-Ameerikaga ja Vaikse ookeani riigid rohkem Aasia, Kagu-Aasiaga. ja nende nelja geograafilise direktoraadiga on seotud see, mis on siin ähm, märgitud tumekollasega, siin on operatiivosa, äh, äh, delegatsioonide operatiivüksused, äh, mis on seotud geograafiliste direktoraatidega. ja nagu ma ütlesin, siis kõik inimesed, kes delegatsioonides töötavad, Mm, äh, moodustavad äh, personali, mis äh, on umbes kolm tuhat inimest. ja pärast mitmeid aastaid on kätte tulnud olukord, kus need inimesed tõesti vastutavad poliitikate ja nende ellurakendamise eest. Ähm, meil on ka need inimesed, kes vastutavad ähm, delegatsioonides mm, tegevuste täiteviimise eest me tuleme selle juurde veel tagasi, see on väga oluline aspekt. mis on veel uut selles organogrammis, kui vaadata nüüd äh, seda sinist osa siin äh, joonisel, siis te näete, et seal on temaatilised direktoraadid. Äh, ühes neist tegeleme majanduskasvu ja arenguga, siis me tegeleme inimpotentsiaali ja ühiskonna arenguga ka ära on toodud ka erinevad sektorid ja temaatilised küsimused, valdkonnad, mis on arengu äh, kontekstis olulised, mida me tahame siis eriti rõhustada. näiteks äh, jätkusuutliku kasvu äh, direktoraadis on maaelu areng, toiduvarustuskindlus, äh, finantsinstrumendid, äh, need on uued äh, instrumendid, mida me tahame edendada selleks, et erainvestoreid meelitada partnerlusse arengu tagamiseks, lisaks on meil energia, infrastruktuur ja nii edasi. Need kõik valdkonnad on seotud kasvu ja arengu küsimustega ja need teemad on meil päevakorras kõrgel kohal, kui me räägime jätkusuutlikust majanduskasvust ja töökohtade loomisest. ja teisest küljest on äh, traditsioonilisemad asjad, mm, juhtimine, haldus, äh, haridus, kodanikuühiskond, õigusriik, demokraatia ja nii edasi äh, lisaks on veel üks direktoraat, mis tegeleb arengupoliitikaga seal meil on poliitikate kujundamise üksus, see on üksus, mis teeb tööd tulevaste Euroopa Liidu äh, arengupoliitikate vallas, roheliste raamatute vallas, siis on üksus, mis äh, teeb tööd majandusanalüüsi äh, ja eelarvetoetuse küsimuses. Need on inimesed, kes annavad lõppvihmi, lihvi eelarvega seotud teatistele lisaks on veel üksus, mis tegeleb Euroopa poliitikate ühtsusega, mis tähendab seda, et nad tagavad selle, et meie kolleegid sektoraalsetes direktoraatides komisjonis edendavad tulevikus neid poliitikaid, mis äh, mõjutavad positiivselt arenguküsimusi sõltumata siis sellest, kas tegemist on kaubanduse, energia, äh, keskkonnapoliitikatega me peame tagama selle, et tulevikus me tegutseme selliselt, et kõik need valdkonnad mõjutavad arenguküsimusi positiivselt ja selle kõigega see üksus tegelebki. lisaks sellele äh, on veel üks uus üksus, äh, mis aitab äh, meil töötada välja poliitikaid äh, habraste riikide suhtes äh, ja mis tegeleb esmajoones kriisijuhtimisoperatsioonidega. Äh, lõpetuseks äh, me tahame äh, rõhutada kvaliteeti, mõju ja läbipaistvust, nagu me oleme korduvalt ka lubanud. see saab olema meie mm, rohelise raamatu peamisi eesmärke ja seetõttu me öö, ähm, otsustasime luua uue direktoraadi, mis tegelebki kvaliteedi ja mõju küsimustega ja äh, meil on äh, veel ka ressursside direktoraat, äh, see on ära toodud siin paremal pool joonisel, mis tegeleb auditiga, õigusküsimustega, planeerimisega ja inimressursside juhtimisega. nagu ma ütlesin, meil on tuhat nelisada inimest Äh, Brüsselis ja mm, kolm tuhat äh, inimest töötab saja kümnes äh, delegatsioonis üle kogu maailma. see väike organogramm näitab ka, et meil on kaks asepeadirektorit, kes aitavad koordineerida tegevusi ning tagada, tagavad ka ühtsuse riiklike geograafiliste ja regionaalsete programmide vahel tegemist on ääretult olulise asjaoluga siin organogrammis. lisaks on veel üksusi, kes äh, aitavad mind minu töös, tagamaks äh, koordineerimise, äh, sisekontrollid ja muu sarnase. see on siis see, kuidas meie töö alates esimesest juunist välja hakkab nägema see kõik võib olla veidi hirmutav, aga ma loodan, et me oleme suutnud panna paika struktuuri, mis äh, saadab välja selge signaali selle kohta, millised äh, meie poliitilised prioriteedid tulevikus olema saavad ja äh, kuidas me neid läbi viia soovime. nüüd tahaksin selgitada teile veidi neid põhjuseid, miks me seda kõike tegime. pöörake nüüd tagasi esimesele lehele oma dokumendid ja ma ütleksingi, et põhjus, miks me seda tegime, oli äh, see, et me tahtsime ähm, ähm, poliitilisi eesmärke paremini saavutada me arvasime, et äh, aeg on kätte jõudnud need kaks peadirektoraadi, Dev ja Aitko, siis äh, kokku viia ja oma jõud ühendada, miks äh, see meie arvates oli oluline, me tahtsime tagada selle, et need inimesed, kes arengupoliitikaga tegelevad, teevad oma tööd, võttes arvesse tõesti reaalset olukorda koha peal ning võttes arvesse rakendamisest saadud kogemusi, sellepärast et vastasel korral keegi ei arvesta sellega, mida nad teevad ja et need inimesed, kes rakendusega tegelevad, mõistaksid paremini seda, milliseid poliitilisi eesmärke me tahame saavutada eh, siis, kui me projekte ellu rakendame. teiseks tahtsime me eh, ühe peadirektori raames, peadirektoraadi raames eh, saada äh, võimalikult palju oskusi äh, koostööpoliitikate vallas tegutsemiseks. kolmas põhiline eesmärk oli järgmine. me tahtsime teada, kelle juurde inimesed pöörduvad äh, või pöörduda saaksid, kui nad tahavad arenguküsimustest rääkida. varem oli see väga keeruline, sellepärast et tuli pöörduda erinevate peadirektoraatide poole ja samal teemal võib-olla saadi ka erinevaid vastuseid, sõnumeid. me tahtsime luua ühe koha, kus arenguküsimustele vastuseid saaks komisjonis. kuhu siis väljastpoolt oleks võimalik pöörduda ääretult oluline oli tagada ka see, et äh, erinevad delegatsioonid ei saadaks välja vastuolulisi sõnumeid, me tahtsime lihtsustada kommunikatsiooni ja suhtlust äh, delegatsioonide vahel, kujutagem ette, et äh, üks delegatsioon tahtis võtta äh, otsuse vastu mingis küsimuses ja pidi konsulteerima kahe peadirektoraadiga ja ei olnud mingit garantiid, et see sõnum, mis neile sealt nendest direktoraatidest edastati, oli sama me tahtsime ka välisteenistusele olla kontaktiks ja kontaktis kõikidele komisjoni peadirektoraatidele, see on ääretult oluline välistegevust silmas pidades. me tahtsime tagada poliitilist, poliitiliste eesmärkide ja tegevuste ühtsuse eh, Euroopa Liidu poliitikates. Eh, lisaks tahtsime me vältida ka seda, et mm, personal oleks dubleeritud ja tegevused oleks dubleeritud. Ähm, me ei tahtnud seda äh, võimaldada ja me tahtsime üle saada puudujääkidest, mis siiani on olnud poliitikate väljakujundamises ja ellurakendamises ja me tahtsime eriti just äh, tegeleda uute väljakutsetega, äh, millega DEFCO peadirektoraat tulevikus tegelema peab. millised need uued väljakutsed siis on? ma ei hakka praegu olemasolevaid väljakutseid siin mainima, aga eh, mida eh, see peadirektoraat nüüd tegema peab? kõigepealt eh, peab ta välja töötama arengupoliitika, mis on suunatud kogu kõikidele arenguriikidele ja mitte ainult Aafrika riikidele. lisaks sellele tuleb sektoraalne arengupoliitika välja töötada nendes sektorites, mis arenguküsimusi mõjutavad. teiseks eh, tahame me kujundada tulevasi poliitikaid eh,, kaasajastada eh, arengupoliitikat näiteks rohelise raamatu abil. ja teeme tööd ka mitmeaastase finantsraamistiku vallas äh, ehk siis uue eelarve eh, neljas peatükk. kolmandaks eh, peab see uus peadirektoraat, peadirektoraat panustama dimensioonile, mida kutsutakse Euroopa Liit kui tervik. Eh, me tahame tagada, et meie välistegevus oleks ühtne eriti kui me räägime koostööst välisteenistusega, me tahame tagada, et Euroopa Liidu sektoraalsed poliitikad äh, moodutaksid osa ühtsest arengupoliitikast ja äh, viimaks äh, me tahame panustada üleilmsetesse väljakutsetesse, nagu näiteks kliimamuutus ja nii edasi. lisaks sellele rahvusvaheline diplomaatia arengu küsimustes, see on küsimus, millega me kindlasti tulevikus ka tegelema peame ning ähm, koordineerimine välisteenistusega ühtse välispoliitika väljakujundamisel. nagu ma ütlesin, siis äh, arenguküsimustega tegeleb äh, äh, kolm tuhat inimest, rohkem kui saja kümnes delegatsioonis me peame ähm, ähm, mõistma, et töökoormus on suur. ma tahaksin lõpetuseks öelda seda, et meil on praegu äh, vahendid äh, ja pädevus äh, selleks, et teha midagi, mida oleks pidanud tegema juba aastaid tagasi. Te teate, et delegatsioonides ähm, mm, tegutsevate inimeste töö on olnud ajalooline protsess, pikaajaline protsess ja äh, alati ei ole see töö olnud tõhus ja nüüd me tahame üle vaadata, milline on delegatsioonide töökoormus, et tagada, et äh, personali on piisavalt seal, kus äh, neid vaja on, et inimestel oleks sobivad oskused, praegusel hetkel see alati nii ei ole, me tahame äh, tagada ka selle, et meil on piisavalt inimesi ja ressursse selleks, et äh, me saaksime saata inimesi keerulistesse äh, piirkondadesse, kus neid on vaja ja ähm, tuua nad tagasi piirkondadest võib-olla, kus neid ei ole juba pikka aega tegelikult vaja läinud. see oli siis see, mida ma tahtsin teile rääkida sissejuhatuseks ja loomulikult ma olen valmis vastama igasugustele küsimustele. minu jaoks oli ääretult oluline see, et äh, kogu see tegevus äh, toimuks äh, selliselt, et ta häiriks võimalikult vähe mõlema peadirektoraadi tööd. seda sellepärast, et ääretult oluline on eelarve mm, head täitmine programmide raames äh, Ehm, ja seda ka sellepärast, et finantsperspektiivi raamistikku me siseneme praegu, me peame tagama peadirektoraadi tõhususe. kui aasta lõpuks ei saa me näidata häid tulemusi eh, kulukohustuste ja maksekohustuste osas, eh, siis eh, Äh, finantsministrid on äh, kindlasti rõõmsad, sellepärast et nad järeldavad, et meil ei ole rohkem vaja raha. ja kui ähm, meie ähm, palvet saada rohkem raha arenguküsimustele ei toetata, siis äh, me ähm, astume endale varba peale niisiis, me tahtsime teha seda kõike selliselt, et see võimalikult vähe häiriks äh, praegust tööd, aga äh, nii suuremahuline ümberkorraldamine äh, loomulikult tähendab seda, et mõned inimesed ei ole rahul, ähm, vaatamata sellele, et enamik inimesi mõistab, et selline ümberkorraldus on vajalik me püüdsime teha seda ümberkorraldust selliselt, et see võtaks arvesse nende kolleegide kõhklusi ja küsimusi, äh, kes võib-olla selle kõigega väga nõus ei olnud. Äh, üle saja viiekümne kolleegi oli, keda me ära kuulasime ja kelle mm, seisukohti me püüdsime arvestama, arvestada. Äh, selline on siis asjade seis alates esimesest juunist ja mm, mul on Mm, hea meel selle üle, äh, mida me oleme teinud ja ma tõesti arvan, et äh, selle ümberkorralduse edu äh, toetab seda strateegiat, mille me oleme siis võtnud endale eesmärgiks, kui me selle uue organograami mm, koostasime. aitäh, nüüd annan sõna komisjoni liikmetele, kõigepealt härra Göörens, palun aitäh, proua esineja, tahaksin tänada komisjoni selle ettekande eest, et nad tulid siia nii varasel kellaajal, äh, kui meie mõtlemine on veel avatud, et me mõistaksime kõiki neid nüansse, mis on selles tänahommikuses sõnumis. ja ma arvan, et äh, mul on õnnestunud siin tabada paar nüanssi, mis minule tekitasid küll küsimusi. tahaksin teada, kui palju AKV lagunemine on eh, tekitanud diskussioone ja milliseid diskussioone selle ümber on olnud. Eh, AKV on eh, Euroopa Liiduga seotud konventsiooniga ja selle äh, laiali jaotamine ning kolme erinevasse osakonda jaotamine, see tekitab küsimusi, mis puudutavad äh, ühtlust ning järjepidevust Euroopa Liidu lähenemises, sest et see tähendab, et erinevad inimesed ei tegele nende kaustadega, tähendab, nende kaustadega tegelevad erinevad inimesed. me peame tagama, et neid riike koheldakse Euroopa Liidu poolt ühtlaselt. see oli minu esimene küsimus ja teine küsimus, võib-olla ma olen ainuke, kellel see küsimus tekkis, aga parlamendisaadikuna tegite mulle küsimuse mõtte, mis äh, äh, tuleb ehk äh, valitsusvälistelt ühendustelt enne selle, seda ühinemist on nemad teinud ettepaneku luua selline mõttekodade keskus äh, Äh, mulle tekitab, äh, jätab hea mulje see äh, talent ning inimeste arv, mis teil on siin erinevates organigrammi ka tulpades, aga enamik nendest tegeleb igapäevaste ülesannetega, mis on väga nõudlikud. mul tekib küsimus, kas selle kõige kõrval ei peaks olema veel ühte tiiba äh, Äh, mis ei tegele just nagu päevast päeva asjade ajamisega, vaid saab keskenduda küsimustele süg-, rohkem sügavuti, et nad saaksid välja arendada sellise ühtekuuluva poliitika, mida ei ole võimalik päev-päevalt teha. ja küsimus, äh, mis on seotud ka Lady Ashtoniga, äh, näiteks kui on erinevad arvamused äh, orientatsioonide vahel, nende erinevate äh, tiibade äh, juhtide vahel näiteks, siis kuidas sellist tüüpi konfliktid lahendatakse, näiteks küsimus, mis võib tekkida järgmise paari kuu jooksul. näen siit, et Põhja-Aafrikas on rida riike, kus hetkel on käimas demokraatlik revolutsioon. mul tekib küsimus, kas võiks tekkida võimalik konflikt nende riikide ning teiste riikide vajaduste vahel ja kuidas siis need küsimused lahendatakse? see, et äh, kõik asjad on ühe üksuse all, äh, sellest jah, võib tulla teatud kasu, eriti äh, kui me natsionaliseerime töötsüklit, siis see on ju hea asi, aga kas ei teki ohtu, et me nagu lahjendame nende riikide vajadusi, kes äh, vajaksid rohkem arenguabi ning toetust kui teised. kas me peaksime võtma mitu küsimust korraga, jah? härra Pugar, palun aitäh, president, aitäh, peadirektor. mul on äh, tõstatada probleem, millest te ilmselt olete teadlikud, see on äh, rakkerühma tulevik. avastasin täna hommikul, et meie äh, rakkerühm jääb Ladina-Ameerika ja Kariibi mere geograafilise üksuse alla. minu analüüsi järgi läheb selline jaotus vastu komisjoni poolt välja arendatud strateegiaga. sest mulle tundub, et siin arendatakse välja tugevdatud partnerlust härra Piibalks räägib äh, siin äh, Euroopa Liidu ning eh, PTOM-i eh, erilisest suhtest. Eh, üle mere territooriumite erilisest suhtest. ja ma, te teate, et need on territooriumid, mis on Euroopa Liidust kaugel, minu arust peaksime me nendega tegelema eraldi, sest et see ei kata kõiki selle piirkonna alasid, neil on erinevad raskused ning vajadused, nii et ma leian, et see rakkerühmaga peaks tegelikult tegelema eraldi ning see peaks olema tihedalt seotud teie poolt tehtava tööga, mis puudutab äh, seda rakkerühma, mis äh, tegeleb äh, poliitikate väljaarendamisega selliste piirkondade jaoks. vastused, palun. kõigepealt vastuseks härra Göransi küsimustele. jah, siin on plussid ja miinused sellele, et AKV riigid jäävad ühte direktoraati. üks miinus on see, et AKV riikidel ei ole just tingimata samad prioriteedid ning eesmärgid. Sahara-tagune Aafrika teised, nende vahel on tuhandeid miile ning äh, seetõttu on keeruline nende jaoks ühtset poliitikat kujundada oleme arutanud seda küsimust AKV suursaadikutega korduvalt ning oleme selgitanud, et eh, see, et need eh, laiali jaotatakse, ei tähenda mitte mingil juhul, et me eh, AKV küsimust kuidagi teisejärguselena näeksime ja horisontaalsed AKV küsimused jäävad Sahara taguse Aafrika peadirektoraadi alla ja need on inimesed, kes tagavad selle, et hakkavad küsimused on koordineeritud nende kolme geograafilise direktoraadi töö siis, kes selle eest vastutama hakkavad. see on lihtsalt teistsugune töökorraldus, tahtsime, pidime lihtsalt äh, AKV riikidele selgitama, et äh, mitte mingil juhul ei tähenda see seda, et äh, me ei pea AKV riike nii oluliseks, äh, nagu me seda varem tegime. aga leiame, et äh, teisest küljest oli äärmiselt oluline äh, saata sõnum, et keskendume Sahara tagusele Aafrikale nüüd tunduvalt selgemalt ja nähtavamalt me leidsime, et äh, on parem, kui äh, see analüüsi osa, äh, et see töö jääks poliitika kujundamise direktoraadi alla üksuste poliitika formuleerimise raames peab selline analüüs aset leidma. miks seda, sellepärast et need on need inimesed, kes, kellelt me ootame panuseid arengupoliitika tuleviku kujundamisse ja seetõttu Äh, selline analüüsi rakkerühm väljaspool meie arvates ei oleks olnud äh, tõhus moodus, kuidas asju ajada. Äh, konkurents naabrusriikide ning teiste arenguriikide vahel, see on fakt. ning selge on, et väga äh, märkimisväärsed diskussioonid leidsid aset välisteenistuse ning komisjoni vahel, kuidas äh, tegeleda Põhja-Aafrika sündmustega. me oleme andnud välja teatise Põhja-Aafrika kohta ning eile äh, kuulutati Põhja-Aafrika jaoks välja ka lisarahad. kinnitan teile, et mitte mingisuguseid rahasid ei võeta ära riikidelt, kes neid tegelikult ka vajavad. kõik rahad, millest me oleme rääkinud, tulevad sellistest kohtadest, kus me tahame eemalduda nagunii, tahame eemalduda riikidest, kes mitte mingil juhul ei vaja enam äh, mitte mingisuguseid arengukoostöö rahasid ja äh, selle oleme välja kuulutanud ka arengurohelises raamatus äh, ja see on ka komisjoni äh, teatistes, mis puudutavad finantsperspektiive. ja see otsus, äh, mille president eile välja kuulutas, et üks koma kaks miljardit äh, läheb lisaks naabrusriikidele, siis see on midagi sellist, mis eeldab seda uut liikumist, mida me tahame kasutama hakata. härra Põnes küsimus, olen äh, Äh, nendele ülemere territooriumitele kulutanud rohkem äh, raha, kui äh, võiks arvata, kõik, kes tahavad selle küsimusega tegeleda, pöörduvad minu büroo poole nagunii. nii et pole vaja muretseda, sellega me tegeleme. hetkel mõtleme selle üle, milline oleks finants mõttes kõige parem raamistik, mida järgida ülemere territooriumite puhul ja Eh, finantsperspektiivide teatises räägime me eh, mõningatest eh, variantidest. nii et hetkel on rakkerühma seisukoht küll ajutine, aga uued finantsperspektiivid, mis puudutavad ülemäära riike ning territooriume, määratlevad, milline saab olema selle rakkerühma tulevik kuidas see kujuneb, kas võib-olla see saadetakse näiteks TG Regiosse. see sõltub sellest, millist uut finantsstruktuuri me kasutama hakkame. aitäh! üks praktiline märkus, meil on aega veel kakskümmend minutit, viis inimest soovivad sõna, nii et palun, kas keegi, kõik saaksid teha äh, võimalikult lühidalt, sest et härra Fotiadisel on vaja aega ka lõppmärkusteks ja kui te olete unustanud oma elektroonilise hääletuskaardi, siis võtke, minge tooge see ära, sest et eh, seda on hetke pärast vaja. härra Berman, palun. aitäh, mul on üks kommentaar ja üks küsimus. kommentaar Äh, minu arvates on suurepärane, et äh, kõik arenguüksused nüüd ühe peadirektoraadi alla tuuakse, see on suurepärane. see on progress, see tugevdab äh, arenguvoliniku positsiooni ja tugevdab ka meie võimalikke poliitikaid. minu arvates ei ole vajalik luua mingit sõltumatut analüüsiüksust see poliitikakujundamise üksus koostöös kõigi üksuste juhtidega, kes on seotud äh, äh strateegilise programmilise analüüsiga, saab selle äh, ülesande tege-, täitmisega hakkama. minu küsimus on järgnev. tahaksin teada kuidas koordineeritakse neid temaatilisi üksusi geograafiliste üksustega, kuidas äh, seda organiseerida. Äh, võib-olla on vaja mingit koolituskursust selleks, et äh, sellest täpselt aru saada. teine küsimus. kas te saaksite anda meile aimu nendest säästudest, mida on võimalik selle ümberkujundamisega saavutada? ja mille, mida te arvate administratiivkulude kohta? Äh, mis puudutavad kogu seda Euroopa Liidu arengukoostöö organisatsiooni. kuulame ära veel mõned küsimused, äh, proua Keller, palun. aitäh, mina ei ole päris nii kindel, et see äh, ümberkujundamine täiesti sujuvalt ilma probleemideta tööle saab äh, arvestades, et see peab tööle hakkama esimesest juunist äh, ja te kindlasti tahate, äh, te kirjutasite siia, et äh, näidata seda tabelit komisjonile ja et meil on juba käes mai lõpp, siis läheb selle kõigega kiireks. mul on kolm küsimust. esiteks, kui palju on nende asepeadirektorite, direktorite, üksusejuhtide hulgas naisi ja teiseks äh, kuidas praktikas ja detailsemalt hakkab välja nägema koostöö välisteenistuse ning DGTFK vahel? ja kolmandaks, te just mainisite, et äh, kavatsete tagasi tõmbuda tervest reast riikidest, tahaksin teada, millistest? Merci, madame Keller Je.... aitäh, proua Keller. nüüd annan sõna härra Teevale suur aitäh, äh, selline sõõm värsket õhku. ja suur aitäh, et, et te tulite siia ja rääkisite meile sellest, et äh, meil on siin saalis elevant ja et te seda elevanti ka õige nimega nimetasite. kui asjad peavad muutuma, siis nad muutuma peavad. olen siin komisjonis istunud kümme aastat ja kuulnud, et kõik on suurepärane, mitte midagi muuta vaja ei ole, kõik kulgeb väga sujuvalt ja nii edasi ja nüüd te tulete siia ja ütlete meile, et ei, asjad ei tööta korralikult, me peame neid muutma. suur aitäh! aga see ei ole kõik. muudame siis asjad milleks? Äh, eile käis siin Andrew Mitchell äh, ja ütles, et äh, mis et ta muudab defidit, et ta hakkab siin tegema uusi asju, mida ei ole viiskümmend aastat tehtud, ta hakkab äh, väljundeid mõõtma selle asemel, et mõõdetakse sisendeid. ta ütleb maksumaksjale, et see aasta äh, kavatseb ta harida üksteist miljonit last, äh, kakskümmend eurot äh, lapse kohta kulutusi tehes või et ta kavatseb äh, luua üheksateist tuhat uut voodikohta haiglates või kümme tuhat kaevu kaevata, ta ei tule siia ja ütleb, et ma kulutan kuussada miljonit, äh, viissada miljonit, nii edasi, ta tuleb siia ja ütleb, et äh, mida ta on teinud, mida on saavutatud. me oleme muutnud need inimesed ära, me oleme muutnud selle struktuuri, kas muutuvad ka tulemused Pardon, madame Zimmer. proua Zimmer. suur tänu, proua esinaine. selline äh, poliitiline ümberstruktureerimine tähendab tegelikult, et sellega peaks kaasas käima ka sisuline ümberstruktureerimine ja nii nagu teised parlamendiliikmed, nii ka mina äh, vaatame seda AKV eh, ümberkorraldust eh, selliselt, et eh, ma näen, et sellel on omad tagajärjed, sellepärast et kui üks üksus tegeleb riikidega, millel on ka erinevad lepingulised suhted Euroopa Liiduga ning meil on tegu seal erinevate mm, eh, poliitiliste mandaatidega tegu, näiteks mis puudutab ka Euroopa Liidu investeerimispanka. kas see siis tähendab eh, pikemas perspektiivis seda, et eh, see praegune organisatsiooni ümberstruktureerimine tähendab ka sisulist ümberstruktureerimist, eriti AKV riikide osas, see tähendab, et Cotonou jääb minevikuks ja ma sooviksin rõhutada, et minu meelest on see hea, et TEFCOs tegeletakse nüüd ka toiduvarustuskindluse küsimusega, siis minu meelest on see väga positiivne ja nüüd siin organigrammis on ka kirjas, et üksuste juhid peavad ka rotate-, roteeruma, mida see täpselt tähendab? lahti. palju küsimusi esitati ja ma üritan neile siis lühikese aja jooksul kiiresti ka vastata. nüüd äh, me peame üle vaatama öö, äh, oma personali värbamise küsimuse, kuidas me nüüd äh, ja mida, mis puudutab siis meie asedirektorite juht, direktorite kohti. nüüd me oleme ka viisteist ametikohta eh, tagasi andnud eh, teistele ametitele, samuti me oleme siin eh, teisi teistes valdkondades äh, säästnud. nimelt meil on nüüd äh, ka peadirektoraat, ähm, mis saab nende uute ülesannetega tegeleda. me oleme äh, geograafilised ähm, direktoraadid ümber korraldanud, neil oli väga suuri probleeme ähm, just ressurssidega, kakskümmend uut ametikohta on naabruspoliitika osas ja samuti, mis puudutab poliitika kujundamist ja eriti, mis puudutab direktorite kohti. sellepärast, et äh, uus peadirektoraat peab äh, välja kujundama ähm, oma poliitikat kogu maailma jaoks ja seetõttu me oleme vägagi palju säästnud äh, laias laastus. nüüd temaatilised programmid, see on väga hea küsimus aga paraku mitte väga kerge küsimus, ma võiksin terve päev rääkida sellest. aga temaatilised direktoraadid, mida nad äh, peavad tegema, neid, äh, neil on neli ülesannet, kõigepealt äh, sektoraalse poliitika kujundamine kõrgelt ja kaasaegsel tasandil, samuti Euroopa Liidu Eh, sektori poliitikate rakendamine, see puudutab rännet, keskkonnad ja keskkonda ja nii edasi. ja me oleme näinud väga positiivset efekti ja seda me peamegi poliitika eh, sidususeks. nüüd eh, delegatsioonid ja geograafilised direktoraadid ja nende programmid ja peale selle nad peavad tegelema siis temaatiliste programmide väljakujundamisega ja nagu te teate, ka neid on väga mitmeid. Need on siis need neli ülesannet ja selles mõttes geograafiliste eh, direktoraatide mm, koordineerimine on kohustuslik kogu protsessi kestes. ja sellega me just tegelemegi. me vaatame, ehm, millised on menetlused, millised on üksikasjad selles koordineerimistööd ja seetõttu ka asedirektorid on äärmiselt olulised siin. nüüd koostöö välisteenistuse ja TEFCO vahel. ka sellest ma võiksin terve päev rääkida. ma ütleksin niimoodi, et me peame olema edukad öö, äh, oma parimas võimalikus koostöös välisteenistusega, meil ei olegi muud võimalust ja seetõttu me teeme kõik, mis meie võimuses, et see ka tegelikkuseks saaks. ja mis puudutab nüüd äh, meie suhteid ähm, kolleegidega, ja siis ähm, just geograafiliste laudade tasandil on ähm, kolle-, äh, kolleegide vahelised suhted väga head. me peame ka leidma lahendused äh, institutsioonide tasandil. nimelt, et äh, milline üksus tegeleb äh, millega, see puudutab siis äh, programmeerimist ja sealt edasi ähm, rakendamise küsimusi, programmide, projektide rakendamisi, näiteks kas välisteenistus peab omama sõnaõigus selles osas, et kas meil on, kas me peame tegelema ka maksetega, Ähm, mingi riigi osas ja samuti, kuidas me makseid teeme, kuidas see on seotud meie vastavate poliitikatega. nii et need on need küsimused, mida me peame koordineerima veel välisteenistusega ja samuti, kelle sõna on kõige olulisem delegatsiooni äh, personali värbamisel sellepärast et siin on oluline ka fondide haldamise küsimus ja seetõttu on, me peame leidma selle jaoks ka kõige pädevamad inimesed. ja aasta lõpuks ähm, meil on umbes kaheksa äh, miljardit veel vahendite osas ette nähtud, nii et äh, kuidas mul ei saa siis olla personali värbamise osas äh, sõnaõigust? samas ka mm, need küsimused, äh, mis käsitlevad inimeste ülesandeid, kuhu nad lähevad tööle ja nii edasi. ja sellistes küsimustes me teeme koostööd välisteenistusega nii minu tasandil kui ka teistel tasanditel meil on iganädalased äh, koosolekud ja päevakordade ähm, raames me üritame siis kõikidele ähm, küsimustele ka lahendused leida. nüüd härra Teeva küsimus. vabandust, ütleb härra Futjadis ähm,. milliste ähm, riikidega me hakkame eh, tegelema, ma praegu ei saa seda täpsemalt öelda, sellepärast et komisjoni teatis ei ole veel välja tulnud, aga igal juhul me eh, jätkame eh, raha kulutamist terves maailmas ja sealhulgas ka neid riike, kes praegu ise on tegelikult doonorid nii-öelda Hiinas kui ka äh, Brasiilias näiteks. ka nendes riikides kus on majanduskasv kaheksa, kümme protsenti ja näiteks kus militaarkulutused on tuhat, kümme tuhat korda kõrgemad kui see summa, mida meie arengukoostöös investeerime. aga nemad on juba aastaid äh, meile kinnitanud, et nad ei soovi enam äh, meiega arengukoostöö raames äh, koostööd teha. et nemad soovivad tegeleda küll strateegiliste teemadega, sektoriaalsete küsimustega. ja meie oleme pidevalt nõudnud, et me soovime jätkata arengukoostööd, oleme neile lausa surunud oma raha peale ja meie to-, soovime nüüd sellist poliitikat muuta, me soovime need nii rahad kui ka personali, mis praegu tegeleb nende riikidega, viia, äh, suunata teistesse valdkondadesse, kus meil on vaja äh, seda, neid vahendeid rohkem samuti me oleme vägagi teadlikud sellest, et me peame rohkem äh, tähelepanu pöörama ka tulemustele ja seetõttu me eh, direktoraadis teeme ka kõik selleks, et meie tulemused oleksid nähtavad, kuid Euroopa Liit soovib olla eh, tegevuses igal pool ja see tähendab, et eh, meil on ka tegu ka selliste keeruliste riikidega, kus on väga keeruline tulemit näidata. haprad riigid, kus meie abi küll aitab neil jalul püsida kuid sellegipoolest on keeruline nendes riikides äh, käegakatsutavaid tulemusi näidata. nii et me muidugi austame seda põhimõtet, aga me, me ei saa seda igal pool rakendada. vastasel korral me peame me peame vähendama oma tegevusi nii-öelda keerulistes riikides nüüd erinevad äh, regulatsioonid äh, AKV riikide osas. siin ei ole tegelikult meil äh, probleeme, selle, ja ma kinnitan, et meil ei ole Cotonou ja AKV mudelite äh, kavas ümber vaadata ja nüüd äh, rotatsioonisüsteem üksuste juhtide osas siis äh, siia on eelkõige need isikud kaasatud, kes on tulnud äh, siiski äh, juhtpositsioonidelt ja kellele me ei ole suutnud praegu vastavaid ametikohti anda. suur tänu. nüüd veel üks minut inimese kohta kõneaega, mul on veel kolm sõna soovijat. nii, päästrahv kõigepealt väga lühikene küsimus. ma näen, et äh, liikmesriikide koostöös on veel väga suuri puudujääke. kuidas äh, leiab see koostöö erinevate meetmete osas teie direktoraadis, ähm, proua Kelkerüs? Äh, härra Kelkerüs. suur tänu mina äh, loodan, et äh, see uus organisatsioon ka hakkab tööle ja nüüd äh, tulles tagasi kolleeg Göransi küsimuse juurde, siis võib-olla me ei ole saanud aru täpsemalt kõikidest parameetritest ja, ja millist mõju nad avaldavad. aga nüüd tulles tagasi selle juurde, et proua, milliseid küsimusi täpsemalt hakkab haldama proua Ashton ja samas äh, kuidas me lahendame selle sõltumatuse äh, küsimuse ja kuidas me saame hakata nüüd paremini reageerima ka humanitaarkriisidele selle uue organisatsiooni äh, raames, kas siin ei teki mingisuguseid konflikte? sellepärast, et tegutseda tuleb ju kiiresti, kas proua Ashton on nüüd selle poliitika eh, juhtisik. kuidas siin toimub koordineerimine? tegelikult meil on vaja sellist eh, eraldi rakkerühma. suur tänu. suur tänu. juba kuid ma vaatan, eh, kuidas ümberorganiseerimine käib ja mul oleks ka palve nimelt ka kodanikuühiskonna poolt. komisjon peaks äh, poliitika kujundamise raames ja maksete osas äh, on olnud väga positiivne ja see võimaldab meil vaadata olukorda äh, rahulikult, et kas see esimene ähm, raha andja, kes ähm, äh, teiste annetajate äh, hulgas esimesena kõige rohkem raha annab, et kas ta tõesti äh, ka saab endale kõige selle suurema au, kas tal on kas ta saab äh, ka oma mainet parandada sellega? ja nüüd, mis puudutab ka meie äh, tegevusi Aafrika riikides, äh, siis ähm, meil on siin probleeme ka Maailmapangaga, meil on ju väga palju vahendeid, aga need vahendid ei jõua sihtkohta, et kas me ei peaks ähm, kaaluma, kas me võib-olla peaksime uue tegevussuuna valima sellepärast, et see, mis praegu toimub, on äärmiselt äh, pettumust valmistav. proua esinaine, sellega nüüd, ähm, sellega aga on nüüd kõik sõnasoovijad äh, sõna saanud ja proua Kelleri küsimustele te ei vastanud, nimelt äh, ta küsis selle kohta, kui palju naisi on uues struktuuris tööl. suur tänu, proua esinaine. meil on kaks Ehm, direktorit üheksast on äh, naised, aga loomulikult me üritame kõrgematele ametikohtadele võimalikult palju naisi tööle saada, see on äärmiselt oluline küsimus meie jaoks, sellepärast et äh, sooline võrdõiguslikkus just ähm, kõrgemate ametnike hulgas on oluline küsimus ka meile, üksuste juhtide hulgas on meil naiste osakaal suurem. nüüd kuidas liikmesriigid ähm, paremini koostööd tegema panna, kuidas me saame rääkida ühel häälel, see on tõesti väga oluline küsimus. me praegu analüüsime ka abi äh, tulemuslikkust. ja see on A3-e üksuse ülesanne A3 praegu siis äh, tegelebki äh, sellega, kuidas me äh, programme koostame koostöös liikmesriikidega ja milliseid ettepanekuid me peaksime liikmesriikidele tegema selleks, et olla edukad oma tegevuses. ma olen natukene skeptiline kogu selle tegevuse osas, sellepärast et aastaid on liikmesriigid olnud äh, väga toetavad äh, olnud oma koostöös, äh, koos programmeerimises, on oldud väga koostööaltid. ja nüüd ma näen, et nii-öelda aur on kaduma läinud. kui ähm, nüüd just sellel ajal, kui liikmesriikides on tekkinud finantsprobleemid nüüd, kus liikmesriigid näevad, et nende arengukoostöö eelarveid on kärbitud, seda vähem ähm, nad soovivad koostööd teha meiega ja see on üks negatiivseid ähm, ähm, tulemusi, mida ma äh, praegu olen näinud ja see tekitab mulle suurt muret. Äh, ja me vaatame, kuidas me oma ühistegevustes seda küsimust saame lahendada nüüd äh, see küsimus, et äh, me kulutame väga palju raha, aga samas tulemused on äh, tagasihoidlikud ja et meie abi ei ole väga nähtav, siis see on tõesti väga tähtis küsimus, sest jah, meie roll võib-olla võrreldes teiste doonorriikidega ei ole nii silmapaistev. ma, ka seda küsimust me analüüsime. meil on olemas ka poliitikates sõltumatu reageerimistegevus äh, humanitaarkriiside osas ja see on seotud samuti välisteenistuse äh, loomisega, aga äh, siin tekibki küsimus, et kuidas me teeme välistegevuste osas koostööd välisteenistusega ja kindlasti ka see on selline arutelu küsimus, äh, mida me võime siin väga pikalt arutada. ja lugupeetud proua esinaine, ma nüüd pean siin lõpetama, suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu nende selgituste ja vastuste eest, suur tänu teile! Voilà, je vous laisse deux minutes, euh, le temps de tout mettre en place et nous allons passer au vote électronique teeme paariminutilise pausi ja siis hakkame hääletama. We are going to arrange something. Merci, madame. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup.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 Voilà, nous allons procéder à un essai. nii, kallid kolleegid, teeme proovi, kas hääletussüsteem toimib, palun hääletage. küsin teilt ka ühe küsimuse. kas me oleme ajast maha jäänud? jah, ei või jääge erapooletuks, palun hääletage tundub, et kõik ei ole hääletanud. kakskümmend kuus äh, on kohal, meil on nüüd äh, üheksateist hääletanut. mina olen juba hääletanud, äh, tundub, et kolm inimest ei ole veel jõudnud hääletada. nüüd kaks, üks. üks hääl on veel puudu. võib-olla see inimene ei tea, et me oleme oma graafikust juba maas. minu kaart on igatahes siin äh, masinas sees, võib-olla see ei tööta ainult, töötab. nüüd vähemalt on kõik korras, tundub, et äh, minu masin ei tööta, nii sellepärast oli üks hääl puudu. nii tuletan teile meelde, et hääletusnimekirjas on väike muudatus, see puudutab lõiget kaheksa ja muudatusettepanekut kuuskümmend seitse, mis langeb ära siis, kui muudatusettepanek kuuskümmend kuus vastu võetakse. ja mitte kuuskümmend viis. kas ma kordan seda? niisiis, lõige kaheksa ja muudatus kuuskümmend seitse langeb ära juhul, kui muudatusettepanek kuuskümmend kuus vastu võetakse ja mitte siis kuuskümmend viis, nagu eelnevalt kirjas. kas äh, kõigile on see selge? alustame siis. kõigepealt võtame Kaczmareki raporti. kas on probleem? küsib äh, proua esimees, alustame nüüd siis muudatusettepanek üheksa. tegemist on elektroonilise hääletusega. ei, hääletame siiski äh, käte tõstmise teel, aga oodake, te ütlesite, et me hääletame kõike elektrooniliselt. ei, tegelikult me hääletame ikkagi käte tõstmise teel, palun äh, näidake, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige üks, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend üks. Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hea küll, äh, tundub, et ma liikusin liiga kiiresti edasi, kakskümmend kolm. Te tahate seda kontrollida elektrooniliselt, äh, hääletus on olemas. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd eh, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, lõige kaks eh,, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige neli, muudatusettepanek nelikümmend, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud, kas vastuväiteid oli? ei, see on vastu võetud, ma arvasin, et tagasi lükatud, kontrollime seda igaks juhuks, me kontrollime muudatusettepaneku nelikümmend, teist osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. meil on suuline muudatusettepanek äh, proua McLaughlinilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda. kontrollime. hääletamine algas hääletamine lõppes ja see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nüüd nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, ei, seda äh, me ei hääleta, see langes ära ja mis tähendab seda, et me nüüd hääletame kompromiss F-i kahes osas, kes on poolt, mm, hääletame esimest osa vastu, äh, erapooletud, vastu võetud ja nüüd teine osa poolt, vastu kontrollime seda. kontrollime seda elektrooniliselt, hääletamine algas. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. viiskümmend kaks muudatusettepanek viiskümmend kaks, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt? ei, viiskümmend seitse hoopis äh,, ütleb proua esimees. viiskümmend kolm, viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu mis nüüd toimub, küsib äh, proua esimees muudatusettepanek viiskümmend kolm, kas pole nii? ei, see langeb ära, kui viiskümmend kaks vastu võetakse. Äh, palun äh, äh, seletage seda, palun kui kompromiss F vastu võetakse, siis sõna particular asendatakse sõnadega and also. Nonii, see oli küll väga selge selgitus. Äh, nii, äh, viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime seda hääletamine on avatud. hääletamine lõppes. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitse, kompromiss G poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt. ei. vabandust, ma lähen liiga kiiresti edasi, nüüd kuuskümmend kaks tuleb hääletusele poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend kolm äh, ei, kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige kaheksa muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, äh, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa äh, langeb ära nii, ja nüüd me jõuame lõikeni üheksa kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek seitsekümmend. Äh, seitsekümmend langeb ära, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletamine algas. hääletamine on lõppenud keegi ei hääletanud, üks inimene ei hääletanud, aga siiski on vastu võetud. nüüd seitsekümmend viis, see langeb ära, seitsekümmend kuus nüüd. esimene osa poolt vastu. nii, seitsekümmend kuus siis, ütleb proua esimees niisiis muudatusettepanek seitsekümmend kuus, esimene osa, kes on poolt? vastu? kontrollime seda. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. see teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa. tegemist on rahvusliku hääletusega, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. elektrooniline hääletus ja hääletus algas. tehke nüüd ruttu. hääletus on nüüd lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd lõige kümme. suuline muudatusettepanek. number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend üks, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus algas, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. lõige kümme, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kaheksakümmend kolm, ei, see langeb ära ja nüüd kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, ei äh,. liigume edasi ja kaheksakümmend kaheksa tuleb nüüd hääletusele. lõige üksteist, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks, poolt, vastu, kontrollime seda, hääletus on alanud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, hääletus on lõppenud, vastu võetud lõige kaksteist, üheksakümmend kolm muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu. kontrollime seda Ähm, palun tõstke oma käsi ähm, hoolsamalt, aga kontrollime seda elektrooniliselt, hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. nii, nüüd siis ähm, muudatusettepanek üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolmteist, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suuline muudatusettepanek, ei, see ei tule hääletusele ja nüüd sada neli. Ehm, muudatusettepanek sada neli lõige kolmteist, ei ja ei siiski. mis siis on, kas hääletame või mitte? lõige kolmteist, ehm, muudatusettepanek sada neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me kontrollime seda? ei ma arvan, et parem on kontrollida seda, ma ei ole päris kindel tulemuses, hääletus on alanud. see on siis muudatusettepanek sada üheksa ja nüüd on hääletus lõppenud, see on tagasi lükatud. ja nüüd, äh, see lükati tagasi ühehäälelise häälteenamusega ja nüüd äh, muudatusettepanek sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, lõige viisteist, kompromissi Ott, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada viisteist. Ähm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kuusteist poolt, ei, seda ei hääleta, see langeb ära. ja nüüd tundub, et te ei ole ühel nõul väga raske on nii. see langeb ära siis, kui sada kuusteist äh, tagasi lükatakse. hea küll. nii, kaks null sinu kasuks, kus me nüüd äh, oleme? lõige kuusteist, muudatusettepanek sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ma ei ole tulemuses päris kindel, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepaneku sada kaheksateist hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. Äh, tundub, et ta ei tõstnud kätt piisavalt hästi, sada üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, äh, sada kakskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, äh, sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, lõige kuusteist, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vabandust, sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hea küll. Äh, sada kakskümmend neli, kakskümmend kaheksa plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, need on vastu võetud ja nüüd lõige seitseteist, kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, sada kolmkümmend üks. lõige seitseteist, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletamine algas äh, teise osa osas. hääletamine on lõppenud see on vastu võetud. lõige kaheksateist, muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu. kontrollime, hääletus algas äh, sada nelikümmend üks äh, muudatusettepaneku osas. hääletamine lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. see äh, on ka tagasi lükatud, sada viis, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, kontrollime. hääletamine algas ja hääletame muudatusettepanekut sada nelikümmend kuus, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud lõige üheksateist, kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend seitse, ei, seda ei hääleta, sada nelikümmend üheksa, sada nelikümmend üheksa. või on sada nelikümmend kaheksa ka tarvilik hääletada see äh, langeb ära, kui sada nelikümmend viis vastu võetakse. sada nelikümmend viis. Äh, seda ei võetud vastu. härra Cashman, äh, näete, kui keeruline see kõik on. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist sada viiskümmend kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu. Eh, kontrollime saja viiekümnenda teist osa elektrooniliselt. hääletamine algas ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Eh, lõige kakskümmend kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada viiskümmend sada viiskümmend üks. ärge nüüd vaielge. sada viiskümmend seitse siiski, sada viiskümmend seitse eh, lõige kakskümmend ja kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss O. aa, seda me just hääletasime, kas pole nii? ma väga vabandan, ma ei öelnud selgelt välja, et me hääletame kompromissi O, aga ma arvan, et see oli piisavalt selge nimina. ja nüüd sada kuuskümmend kolm, muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm, ei, ta pole nõus. ma arvan, et Annil äh, on šokolaadi vaja, sada viiskümmend kaks, kes on poolt. sada kuuskümmend kaks, vabandust see langeb ära, kui sada viiskümmend kaheksa vastu võetakse, aga sada viiskümmend kaheksa, seda ei võetud vastu ja mis, see tähendab seda, et me peame hääletama muudatusettepanekut sada kuuskümmend kaks. niisiis, sada kuuskümmend kaks, kas te olete kõik nõus? härra Cashman ja teised, kui te äh, asjad, asjasse ennast segate, siis meid on liiga palju, kes otsustavad, niisiis, kes on poolt, vastu? kontrollime. hääletus algas, äh, muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks hääletus lõppes. see on vastu võetud. sada kuuskümmend üks langeb ära, kui sada viiskümmend kaheksa vastu võetakse, kas see langeb siis ära? sada kuuskümmend üks, ei hääletame siiski, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletamine algas, sada kuuskümmend viis, äh, hääletamine lõppes. vastu võetud. Äh, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek äh, sada mm, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, lõige kakskümmend kaks, kompromiss P kahes osas, äh, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, kontrollime. kompromiss B teine osa, hääletame elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek lõige kakskümmend kaks, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see võeti vastu. lõige kakskümmend kolm, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek. sada seitsekümmend kolm, ei, sada seitsekümmend neli. niisiis muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud Äh, tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus, kes on poolt? ei, mitte sada seitsekümmend kuus. sada seitsekümmend kaheksa, lõige kakskümmend kolm, muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa ja sada kaheksakümmend, need on identsed. esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised kolm oleks võinud koos võtta, aga seda ei tahetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, ei, vabandust, sada kaheksakümmend viis siiski, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd põhjendus B, muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus C kes on poolt, vastu, see on vastu võetud. ja nüüd volitus neli, muudatusettepanek üks. Äh, äh, esimesed neli, kas me võime plokina võtta? esimesed neli siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suulise muudatusettepanekuga, kas see hõlmas suulist muudatusettepanekut, hõlmas jah? ja nüüd muudatusettepanek neli, vabandust, viis, ütleb äh, proua esimees. Äh, viis langeb ära, sellepärast et kolm võeti vastu. Äh, selles osas oleme ühel nõul, jah, väga hea, nüüd on muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt hääletused äh, raporti projekti. hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. Voilà. Félicitations au rapporteur. Õnnitlused raportöörile. Et maintenant, on a quoi là On est où là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 Mais tu vas me dire. Parce que je fais tellement vite que oui, j'arrive pas. On n'est jamais d'accord. Oui, voilà. Et puis j'ai l'habitude maintenant de, de gérer euh, les deux versions. Alors, nous allons passer, <clears throat> pardon, au rapport de Monsieur Deva. jätkame siis härra Deva raportiga. alustame lõikest üks, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud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 suuline muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sellega saame jätkata kolmekümne kolmega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, see on kahes osas, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud. niisiis teine pool langeb ära, kas me ta-, tahetaks seda kontrollida, kontrollime, esimene osa. hääletus on avatud. esimese osa osas on hääletus avatud, nüüd on suletud. see võeti vastu. Teil oli siis täitsa õigus. ehk siis nüüd teine osa, kes on poolt tuleb käsi veidi kõrgemale tõsta, tean, et te olete väsinud, aga härra Berman, te hääletate väga häbelikult siin esimeses reas. teine osa, kes on poolt, vastu? pean kaugemale alla vaatama, ma ei saa rohkem enam kaugemale alla vaadata. ma jah, siis ei vaadanud, et lähme tagasi teise osa juurde. kes on poolt? kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. ja nüüd eraldi hääletus. lõige kolmteist, nii nagu ta oli algselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis muud, suurde muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu palun olge vaiksemad, sest et kui te siin seletate, siis ma ei kuule, mis toimub. see on siis vastu võetud, kolmkümmend viis jääb ära, kolmkümmend kuus kolmes osas, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, teine osa. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus on avatud see on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, kontrollime seda ka. kolmas osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige neliteist, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist, kolmkümmend kaheksa kahes osas, kes on poolt, esimeses osas, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, kontrollime seda, teist osa, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. lõige viisteist, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, ei, see on kahes osas, seda ma ei näinud. niisiis nelikümmend kaks kahes osas, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige, muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuusteist, muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud ja see on tagasi lükatud, mistõttu järgmiseks nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, kontrollime ka seda. nelikümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd eraldi hääletus lõike kuusteist osas, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, üks on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, jah tegelikult siiski vastu võetud. kontrollime siis seda elektrooniliselt. esimene osa neljakümne üheksast hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja on vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kahe lõige seitseteist muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, võib-olla tagasi lükatud, kontrollime seda. muudatusettepanek viiskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. siis eraldi hääletus. lõikele äh, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist, muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, kontrollime seda. hääletus on avatud. muudatusettepanek viiskümmend kuus. ma arvan, et see võeti vastu, aga kontrollime, hääletus on lõppenud, jah. jah, muidugi see on suure enamusega vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa eh, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on avatud, muudatusettepanek viiskümmend üheksa hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd jätkame lõikega kakskümmend kaks, muudatusettepanek kuuskümmend üks kolmes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 järgmiseks põhjenduspunktid, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vabandust, ütleb eh, proua esimees siin on kahes osas hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, suuline muudatusettepanek, number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist eh, kuni seitseteist plokina, kui te olete nõus kolmteist kuni seitseteist plokina kuulake, muudatusettepanek kolmteist kuni seitseteist plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, paneme muudatusettepanekud ühest kuni neljani plokina hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus mu-, raporti üle muudetud, muudetuna hääletus on avatud elektrooniliselt. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. palju õnne raportöörile. nüüd on üks esimene teadaanne. järgmise hääletuse jaoks jaotis sekretäriaat eile laiali äh, Rahvapartei suulised muudatusettepanekud viis, üksteist, kolmkümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa. nii et tahaks, et härra Mitchell, kes täna hommikul meiega küll siin ei ole, kes need muudatusettepanekud koostas äh,, äh, lugeda need ka hääletuse käigus ette. kes siis seda teeb, kas härra Simson? kui saaks veidi vähem taustamüra, on keeruline, kui inimesed omavahel siin vestlevad. tahan need asjad kiiresti läbi võtta, et me saaksime kiiresti ka lõpule. niisiis, härra Göransi raport, äh, lõige üks, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on avatud, mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. Äh, ahvet üks, lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas kõik on valmis? Äh, eelarve üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ahvet kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kolmteist kolmes osas. esimene, esimeses, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, seda peame kontrollima, nii et ahved kolmteist, teine osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud või siis tagasi lükatud kontrollime kolmandat osa elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Te ei näita, ei anna oma käega kergelt märku. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, mulle tundub. nii et kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaks, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus jääb ära, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa. Äh, härra Körns, te tahtsite sõna kui muudatusettepaneku kakskümmend üheksa juures, aga kakskümmend kaheksa on meil veel vaja läbi võtta. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? ei, see hoopis puudutas teie teist raportit. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. ma ei ole päris kindel, kas see on tagasi lükatud või mitte niisiis elektrooniline kontroll muudatusettepanekule kolmkümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kõik ülejäänu no siin langeb ära. eelarve neli siis järgmiseks äh, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime seda. elektrooniline hääletus teise osa osas on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. järgmiseks lõike neli osas tahan anda sõna härra Svenssonile. suur aitäh proua esimees, tahame lisada sõnad, nõuab, et parlamendi demokraatlik eelarve kontroll eh, kasusaaja riikides eh, oleks eh, oluline, et saada eelarve toetust, nõuab, et parlament projekti kaasataks laialdaselt ning konsulteeritaks ka kodanikuühiskonda partnerliikme, partnerliikmes, et demokraatlikult otsustada eelarve toetuse kasutamise üle, aitäh. kes on poolt? selle suulise muudatusettepaneku poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks äh, kond kaks, kes on poolt, vastu. tundub, et inimesed ei suuda tempot hoida kontrollime uuesti. kont kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kont kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks ahvet kuus, lõige viis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palun, kas inimesed võiksid olla tasa, väga keerukas on muidu siin järge pidada. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd, kui te sooviksite võtta neljakümmend viis kuni nelikümmend seitse plokina, nelikümmend viis kuni nelikümmend seitse plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa langeb ära, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kont üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks jääb ära, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kond seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kond kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kond üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eelarve kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on avatud, ahvet kaheksa. hääletus on lõppenud, vastu võetud lõige kümme, muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine suuline muudatusettepanek, härra Svensson, teil on sõna. aitäh, proua esimees peab silmas, et nafta ja mineraalirikkatel riikidel on potentsiaal rahastada omaenda arengut ning võidelda vaesuse vastu läbipaistva maksukogumissüsteemi ning äh, varade ausa jaotamise kaudu. seetõttu palub, et komisjon tegeleks selle küsimusega prioriteedina selleks, et äh, järk-järgult vähendada eelarvetoetust. kes on poolt? vastu kontrollime seda elektrooniliselt, nii et suulise muudatusettepaneku osas on hääletus avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa jääb ära, nii et nüüd kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ahvet kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kont viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud eh, muudatusettepanek eh, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, eh, kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kuuskümmend neli, elektrooniline hääletus on avatud. hääletus on sulgenud, lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve üksteist, neljas osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. kolmas osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime seda elektrooniliselt. neljas osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaks, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud härra Svensson, palun, teil on sõna suuliseks muudatusettepanekuks. aitäh. Äh, kuna eelarvetoetus on saanud üheks võtmeabimudeliks äh, ning komisjoni eesmärgiks on äh, suurendada sellist toetust lähiaastate jooksul kustutada need alla joonitud sõnad, et komisjoni eesmärgiks on suurendada sellist toetust lähiaastatel. Need, kes on poolt, kes on poolt, selle suhtes on muudatusettepanek vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. suulise muudatusettepaneku osas on hääletamine avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek äh, kuus põhjenduspunktile Pegis on poolt, vastu, erapooletud. härra Görens, äh, äh, te häirite mind, ma üritan siin tõsiseks jääda, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole päris kindel, kontrollime seda elektrooniliselt, muudatusettepanek kuus, elektrooniline hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletus on avatud. ma pean seda tegema veidi aeglasemalt. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek, äh, härra Svensson, palun. aitäh. E, et kaasata need rahvaskirjas, et eelarvetoetus peaks aitama parandada abi kvaliteeti ja tõhusust eriliste viidetega omaniku põhimõttele ja harmoniseerimisele, eh, parand- eh, te, dialoog eh, doonorite ja abisaajate vahelt aitab paremini paika panna need süsteemid, mis prioriteetriigid on paika pannud oma vaesuse vähendamise strateegiates. kes on poolt? ja ütlesin seda ilma mikrofonita. erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne raportöörile Il est où le dernier vote Je ne l'ai pas, moi.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 üks ähm, äh, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kahes osas, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud teine osa poolt, vastu. midagi läks valesti, teine osa poolt, vastu, erapooletud. ei ole päris selge, nii et kontrollime. hääletus on alanud teise osa osas, kompromiss kolm, teine osa, hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga kuusteist. muudatusettepanek kuusteist poolt. härra Fjörants, kas te toetate oma muudatusettepanekut? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt. suur tänu, härra Fjörants, poolt, vastu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, poole päris selge. kontrollime. muudatusettepanek üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kakskümmend, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli ja kakskümmend viis ja kakskümmend kuus. Need on ühesugused, nii et plokis hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, suuline muudatusettepanek härra Kõõrensilt, te soovisite sõna. järgmine sõnastus. ma leian, et Euroopa Liit äh, olulise doonorina peab täitma ka juhtija rolli arengukoostöö äh, koordineerimises. ja seetõttu oleks kasulik sõltumatu rakkerühm äh, luua, et pakkuda komisjonile poliitilist toetust paistab, et Mr Werner, härra Werner ei ole teiega nõus. niisiis, paneme selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus ja elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud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 Je vous laisse euh, trois minutes pour quitter la salle. ma annan teile kolm minutit aega, et saalist lahkuda. selleks, et äh, austada ka neid, kes soovivad tööga jätkata siin saalis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 Alors, c'est ça. Alors merci à toutes, merci de prendre. suur tänu kõikidele. ma küll ei tea, millise külalisterühmaga tegu on, aga äh, kas teil ei ole seal piisavalt äh, istumiskohti? palun kõik, kes on leidnud endale tooli, palun võtke istet ma tervitan ka Eva-Britt Svenssonit siin, tema on siis naiste õiguste komisjoni esinaine ja meil me räägime nüüd seksuaalvägivallast relvastatud konfliktides ja räägime siin Kongo demokraatlikust vabariigist me oleme siia kutsunud ka endise äh, voliniku, kes praeguseks on ÜRO eriesindaja konfliktiaegse seksuaalvägivalla küsimustes, proua Margot Wallströmi. ja oleme siia kutsunud ka härra Tõnis äh, Mukwege, kes sai äh, kuningas Pauduväänia auhinna eile, suur ja õnnitlused teile selle auhinna puhul tervitan ka Andri Muvasakaniid. tema on Kongo Demokraatliku Vabariigi suursaadik. ja tervitan siin ka kõiki teisi delegatsiooni liikmeid, kes esindavad siin samuti Kongo Demokraatlikku Vabariiki. ma sooviksin teile meenutada, et Euroopa Parlament on selle küsimusega juba äh, mitu korda tegelenud ning me oleme ka vastu võtnud resolutsioone, kus me oleme sõnaselgelt äh, seksuaalvägivalla konflikti piirkondades äh, hukka mõistnud. ja meie jaoks on väga olulised ka need kogemused ja tunnistused, millest meil täna räägivad siis ka meie külalised. ja meil on äh, natukene ajaga ähm, häda käes ja ma sooviksin, et proua Malmström äkki saaks rääkida siis oma tegevustest ÜRO-s ja äh, senistest äh, tegevustest ja siis kõige, ja tema järel saab siis sõna ka doktor Mugve, proua Malmström, palun. suur tänu, mul on väga hea meel olla siin tagasi mul on hea meel olla taas kord Euroopa Parlamendis ja rääkida sellest, äh, sellel väga olulisel teemal ja mul on väga hea meel, et ma saan rääkida ja istuda siin härra Deniss Mukwege kõrval. tema on äh, günekoloog Pansi hospitalis Bukavus ning mul on hea meel, et ta võttis aega, et äh, ka tema saab vastata teie küsimustele. minu äh, ametikoht on täiesti uus, see loodi aasta tagasi ning ähm, selle aluseks oli üks hiljutine ÜRO julgeolekuresolutsioon, mille eesmärgiks on tagada naiste julgeolek ning kümme aastat tagasi resolutsioon ähm, kui vastu võeti, tunnistati ka, et sõda puudutab naisi ja mehi äh, erinevalt ning et naistele tuleb samuti anda oma roll rahu läbirääkimistes ja selles hiljutises resolutsioonis ähm, räägiti ka seksuaalvägivallast kui ähm, sõjarelvast ja tunnistati, et tõesti seksuaalvägivalda kasutatakse konfliktiolukordades sõjarelvana. ning nüüd me peame võitlema selle nähtuse vastu, see ei ole ähm, probleemiks mitte ainult Kongos, vaid äh, me oleme näinud selle Ähm, seksuaalvägivalla tarvitamist terves maailmas konfliktiolukordades. meil on kõige olulisem võidelda karistamatuse vastu, meil on oluline survestada siin ka poliitilist juhtkonda, meil on vaja tagada, et ÜRO ja rahvusvaheline avalikkus vastaks ja tegeleks nende küsimustega. ja samuti on oluline anda olulisem roll naistele, et tagada see, et naistel on samuti oma hääl, et nendel on oma koht ainult äh, rahuläbirääkimiste laua taga. nagu ma juba ütlesin, minu ülesanne on, on äh, ülemaailmne, mul on üheksa kolleegi ja me oleme ka valinud välja fook-, äh, riigid, millele me erine, eriti keskendume. neli tükki neist on Aafrikas, Kesk-Aafrika Vabariik, Sudaan ja ma räägin siin tervest Sudaanist, nii Lõuna-Sudaanist kui Põhja-Sudaanist, Cote d'Ivoire ja Kesk-Aafrika Vabariiki ma juba mainisin. ja samuti Bosnia-Hertsegoviina ja Kolumbia on äh, meie äh, fookusriikide hulgas. Need on äh, siis ka riigid, kus seksuaalvägivald on endiselt väga problemaatiline nähtus. nüüd, kui te vaatate seda nähtust pikas ajaperspektiivis, siis te näete, et siin on tegu vägivallaga, mida ei saa vältida, mida ei suudeta vältida sõjalistes konfliktides ja ja isegi Nürnbergi protsessi ajal prokurörid ütlesid, et nad ei suuda isegi kirjeldada neid õudusi. ja ma arvan, et me peame tegelema nende mõlema kontseptsiooniga. meie peame ütlema, et massivägistamised on vält-, välditavad. Nad on äh, täpselt sama raskekuulised äh, kuriteod nagu ka massimõrvad. ja me peame need äh, hukka mõistma ja nende vastu võitlema ka poliitilisel tasandil ja me peame ka rääkima sellest probleemist ja seetõttu doktor Mukwege roll ongi nii oluline, tema üritab siin äh, murda seda vaikust, mis valitseb selle probleemi ümber. ja ka Euroopa Parlamendi roll teie projektide, programmide, poliitikatega on äärmiselt oluline, me peame tõstatama selle küsimuse, sellepärast et kui me seda küsimust ei esita, siis ei teatagi sellest probleemist. niisiis, see peab mõjutama ka meie poliitikaid ja ma sooviksin lisada veel ühe teema, mis on äärmiselt oluline. Kongo Demokraatlikus Vabariigis endiselt säilitab selle probleemi olemasolu see, et ja mis ka rahastab neid mässuliste rühmat-, rühmitusi, kes, kes eelkõige on just täideviivaks pooleks nende äh, massivägistamiste puhul on just mäekaevandus. ja loodetavasti me leiame äh, lahenduse sellele küsimusele, sarnase lahenduse, nagu me oleme leidnud ka näiteks teemandi äh, probleemile. niisiis viimase aasta detsembris resolutsiooniga üheksateist kuuskümmend on meil olemas ka vahendite pakett Julgeolekunõukogu poolt ja see tähendab, et me nüüd tegeleme selle probleemi seirega terves maailmas ja me koostame ka aruandeid selleks, et koguda võimalikult äh, häid andmeid, võimalikult palju fakte, sellepärast et teate, et väga palju selle äh, häbi ja stigmatiseerimist on seotud selle probleemiga ja väga paljud ähm, juhtumid jäävad üldsegi äh, raporteerimata ning samuti me peame nimepidi nimetama kõiki kurjategijaid, me peame ka äh, paika panema sanktsioonid, mida Julgeolekunõukogu saab kasutada, näiteks äh, viisakeelud, samuti kurjategijate varade külmutamine, konfiskeerimine ja seetõttu see vahendite pakett on äärmiselt oluline eh, ka karistamatuse vastases võitluses. samuti rahuläbirääkimiste eh, me peame arvestama seksuaalvägivalla küsimusega. me oleme näinud, et eh, viimase aastakümne jooksul rahuläbirääkimistes ainult kaheksateistkümnel juhul on räägitud üldse seksuaalvägivallast ja rahuläbirääkimistel on oluline anda roll ka naistele poolel rahvastikust. ja mina leian, et endiselt on alahinnatud selle probleemi raskekujulisust. tagada naiste julgeolek on äärmiselt oluline rahu ja stabiilsuse tagamiseks terves maailmas ja praegu me näeme, et ähm, seksuaalvägivalla tagajärjed kestavad aastakümneid ja see mõjutab nii sotsiaalmajanduslikku arengut ka hiljem ja seetõttu hiljem on see, sellist arengut, sellist negatiivset arengut palju raskem, palju kallim ka rahvusvahelisel avalikkusel ümber pöörata. ja seetõttu Euroopa Parlament eh, peab tagama selle, et murtaks tabu, murtaks vaikus, mis on äh, valitsemas selle probleemi ümber. Liibüa on viimaseks näiteks, sest Julgeolekunõukogu vaatamata sellele, et võeti vastu väga ambitsioonikas resolutsioon, jättis mainimata seksuaalvägivalla äh, Liibüat puudutavad resolutsioonis, kuigi me nüüd teame, et seksuaalvägivald on probleemiks ka seal äh, piirkonnas ning äh, Kongo puhul ma ütleksin, et tegu on meie jaoks tõesti äh, äh, test, testiga ja see näitab ka, milline on meie rahvusvaheline solidaarsus, see näitab ka, kui resoluutsed me saame olla, kui järjekindlad me saame olla nende meetmete rakendamise osas ja ka vaikuse murdmine algab sellest. suur tänu kutsumast meid siia, suur tänu, et olete tõstatanud selle arutelupunkti ja ma loodan, et meie koostöö ja koordineerimine Euroopa Liidu ja ÜRO vahel kõikidel tasanditel on tõhus, nii et me saaksime e, palju rohkem teha selle negatiivse, selle probleemi vastu e, võitlemisel. E, suur tänu, ma annaksin nüüd sõna doktor Mukwegele. suur tänu, proua esinaine, mulle sõna andmast. Margot Wallströmi ettekandele sooviksin lisada eh, väga konkreetselt eh, mõned eh, teate ja rääkida ka midagi Kongo olukorrast ja sellest, mis seal valitseb juba aastakümneid, see seksuaalvägivald mida me seal kogeme, ei ole kultuurist äh, tingitud, nii nagu meedias tihti võib äh, lugeda, vaid see on sõjast tingitud. ja võib-olla me peaksime siin ka küsimuse esitama, et kuidas äh, konflikt on tekkinud, millised kuriteod on selle konflikti ajal sooritatud ja mis saab edasi peale seda konflikti, et ähm, paremini mõista seda vägivallavormi, seda vägivallavormi just Kongo kontekstis mõista. Need kuriteod, mida sooritatakse, neid sooritatakse tihti väga süstemaatiliselt. tihti on siin tegu tervete küladega. ükskõik, kui vanad naisterahvad on või ükskõik, mis soost on külaelanikud me näeme ka, et rühmitused äh, tegutsevad siin metoodiliselt ja süstemaatiliselt. ja nende tegevus ei ole alati avalik, vaid salajane ja, ja kui me näeme, et selline rühmitus äh, süstemaatiliselt saab äh, vägistamisi läbi viia, siis me ka teadme, kes on selle eest vastutav, kui me näeme ka, milliste meetoditega on äh, neid kuritegusid sooritatud, need kuritegusid on sooritatud tahtlikult ja sellel on ka omad põhjused. proua Wallström juba mainis, et meelega tahtlikult soovitakse neid Kongo loodusvarasid äh, oma valduse alla saada. ja seetõttu üritatakse elanikud minema ajada ja saada äh, kontrolli alla oma see maa. on olemas ka juba vastavad äh, geograafilised kaardid koostatud ja te näete ka, millised maavarad äh, Ähm, esinevad just nendes piirkondades, kus äh, neid vägivallakuritegusid sooritatakse ja äärmiselt kurb on see, et tihtipeale on, langevad ohvriteks just naised, just naised on nende kuritegude, nende kuritegude põhiohvriteks, sellepärast nemad on ühiskonna ja pere aluseks ja sambaks, toeks. ja kui naisi äh, vägistatakse, siis sellega lüüakse hoop tervele ühiskonnale ja ma olen näinud oma töös aastakümnete jooksul järgnevaid arenguid. üheksakümne kuuendal aastal meditsiinilisest vaatevinklist me nägime, et ei tekitatud selliseid äh, haavasid, vigastusi nagu praegu, vaid me nägime neid vigastusi ja haavasid, mis äh, jah, sõjaga ikka äh, kaasnevad. Kabila otsustas oma liitlased koju tagasi saata. kaks nädalat hiljem muudeti taktikat, muudeti oma tegutsemise mõtteviisi. üheksakümne üheksandast aastast alates me nägime naiste puhul, kes tulid haiglasse hoopis teisi vigastusi, seksuaalset laadi vigastusi nende genitaalidel. ja sellel oli ainult üks selgitus, nimelt naisi on piinatud ja piinatud just selliselt, et hävitati nende suguelundeid, naisi maeti elavalt. ja selle sõja kolmandas faasis peale läbirääkimisi me nägime, et kaasa lõid ka teatavad rühmitused, rühmitused, mis soovisid äh, idapiirkondades äh, mässulistena sõda uuesti alustada. ja ka siin me nägime hoopis teist äh, arengut ja liikumist, nimelt siin oli nii-öelda mai-mai ülestõus ja hutud, põgenikud Rwandast olid samuti sellesse Äh, protsessi kaasatud ning see, siin me nägime hoopis teisi äh, kogemusi, me nägime, et äh, sõda oli nüüd pöördunud tsiviilelanikkonna vastu. valitsus võitles mässuliste vastu ja selle hinna pidid maksma tsiviilelanikud, eelkõige just naised ja naised pidid selle hinna maksma oma elu hinnaga. Nende vigastused ja haavad olid väga raskeloomulised. Mai Mai, NCPT ja teised mässuliste rühmitused olid kõige äh, suuremad kurjategijad, kuid äh, nende rühmade tegevus oli väga kaootiline ja see tähendab ka, et üleminekuvalitsus ja justiitssüsteem ei suutnud enam arengutele järele jõuda ega suutnud seda asja kontrolli alla saada. tollal peeti läbirääkimiste erinevate rühmitustega ka valitsuse mm, sõjavägi ja mm, mässuliste rühmituste mm, liikmed olid kaasatud. kümneaastasi lapsi võeti lapssõduriteks ja nad pidid seda tegema selleks, et üldse ellu jääda, selleks, et saada süüa. lapsi kasvatati selliselt, et nad oleksid võimelised üldse sellist vägivalda sooritama. samas ei arvestatud sellega, et sellise üleskasvatuse ajal, kui neid kasvatati sõduriteks, siis ka nende äh, vaimne tervis äh, hävitati ja lapssõduritest said sõdurid, äh, keda sõjavägi kasutas justkui sõjamasinatena, me oleme näinud seda ka Kigalis näiteks alati öeldi, et sõdurid on nende, selle vägivalla korraldajad, aga kes need sõdurid üldse olid, me peame ka mõtlema siin ennetusele ja me peame rääkima ka sellest küsimusest ja mul on väga hea meel, et nüüd on olemas see kontrollmehhanism, et kontrollitakse, seiratakse ka seda, kes milliseid kuritegusid sooritab Kongos me veel ei tea, kui palju naisi on vägistatud. kui me vaatame statistikat, siis äh, me ei ole võimelised üldse mõistma, mis toimub. aga kui nüüd tule, kui seda olukorda kontrollitakse, seiretakse, siis äh, me loodame saada usaldusväärsemaid andmeid. kui nüüd äh, lapssõdurid pöörduvad tagasi tavaühiskonda, siis nad ei saa mitte mingisugust ähm, abi oma lõimumisel tavaühiskonda ja see tähendab, et nad on endiselt suureks ohuks tavaühiskonnale, see tähendab, et need, äh, äh, need endised lapssõdurid ei austa ei naisi ega ühiskonda laiemalt. ja edasi, me me näeme ka neid äh, lapsi, kes on kogenud, kuidas nende vanemaid piinati, vägistati, tapeti, kuidas nende vanemaid ei austatud kui inimesi ja need in lapsed peavad edasi elama ühiskonnas, mis neist edasi saab? ja mis saab sellisest äh, ühiskonnast Kongos edasi? me peame siin väga täpselt arutama ka nende laste olukorda, kes on kogenud oma äh, vanemate, oma pere mõrvasid, näinud, kuidas nende silme all äh, nende emasid on vägistatud, kuidas nad saavad veel üldse teiste inimeste elusid väärtustada. ja edasi, lapsi on, äh, lapsed on saanud ühiskonna ja vägistamise ohvriteks, nad on jäetud omapäi ja kui meil on vaja ka meil on vaja arvestada ka nende, tegeleda ka nende laste küsimusega, kes on äh, sündinud just vägistamisest, meil on vaja siin ka psühholoogilist tuge nendele naistele, kes on rasestunud vägistamise tagajärjel, kes peavad äh, kuidagi üritama ka oma suhte üles ehitada selle lapsega, kes on äh, sündinud vägistamisest. tihtipeale ma olen näinud ka naisi, kes ütlevad, palun doktor, see on teie laps, kasvatage ta ise üles, mina ei soovi teda endale koormaks. ja ja need, äh, neid lapsi ei, äh, ei soovita vastu võeta äh, peredesse ja seetõttu on neil kõik võimalused, et saada samamoodi timukateks ja seetõttu me peame tegelema ka nende lastega, me peame tegema kõik selleks, et neid lapsi, kes on samuti seksuaalvägivalla ohvriteks ühel või teisel moel saanud ühiskonda integreerida, suur tänu. annan nüüd sõna proua Svenssonile suur aitäh ja suur aitäh ka meie austatud külalistele eh, teie täna siin edastatud informatsiooni eest ja loomulikult ka teie poolt tehtud töö eest eh, selle kohutava seksuaalvägivalla valdkonnas konfliktipiirkondades ning eh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel siin parlamendis on minul isiklikult väga hea meel kõigi kolleegide nimel siin parlamendis Parlamendis ähm, hea meel teha koostööd selle komisjoniga siin nendel teemadel. mul on hea meel ka äh, vaateid vahetada selles küsimuses. ma teen lühidalt, ma tean, et väga paljud parlamendisaadikud, meie kolleegid tahavad täna siin sõna saada. tahaksin vaid öelda, et võitlus erinevate soopõhiste vägivallavormide vastu on üks meie komisjoni prioriteetidest. ja seksuaalvägivald konfliktisituatsioonides on kuritegu inimõiguste vastu ja tegemist on sõjakurja, kuriteoga ma tahaksin tõstatada siin veel ühe küsimuse. nimelt äh, tuleb tegeleda sellega, et suurendada naiste osalust äh, rahuprotsessides ja äh, mm, teha tööd mm, ÜRO resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis küsimuses on oluline lõpetada vägivald konfliktipiirkondades. meil on vaja paremat koostööd Euroopa Liidu tasandil ning ka ÜRO tasandil selleks, et astuda konkreetseid samme selle kohutava vägivallavormi lõpetamiseks. me oleme näinud, et seksuaalvägivald suureneb järjest konfliktipiirkondades ja me peame tegema koostööd, me peame tegema koostööd, et see kohutav olukord lõpeks. aitäh! suur aitäh! nüüd anname sõna parlamendisaadikutele. ma olen ka endale sõna andnud ja saadikud saavad kaks minutit kõneaega ma arvan, et äh, väga pikalt ei peagi rääkima. Ähm, mina tahaksin teile, härra Mukwege, öelda seda, et äh, mul on äh, väga hea meel teiega taas kohtuda. ma olin kahe tuhande kümnenda aasta novembris Bukavus ja te näitasite mulle Bansi haiglat, mida te juhite ning mina tagasipöördununa sellest, sellelt visiidilt rääkisin sellest ka oma komisjoniga ja väga palju raha on antud äh, seksuaalvägivalla vastaseks võitluseks, aga väga vähe sellest rahast on äh, läinud ohvritele. kui ma Kinshasas parlamentaarsel assambleel olin, siis äh, ma pean ütlema, et väga paljud parlamendisaadikud, kaasa arvatud mina ise, olime väga pettunud, sellepärast et ei räägitud üldsegi seksuaalvägivalla leviku kohta midagi ma äh, tõstatasin selle Yaoundé äh, kohtumisel Kesk-Aafrikas, äh, mis aprillikuus üsna hiljuti siis toimus. meil olid väga konstruktiivsed arvamuste vahetused seksuaalvägivalla osas Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning need arutelud peegeldusid ka lõppteatises mul on veel veidi aega ja ma tahaksin öelda, mida see lõppteadis ütles. seal öeldi, et parlamendisaadikud äh, mõistsid hukka seksuaalvägivalla leviku äh, ning me leidsime, et äh, on vaja poliitilist tegevust, pühendumust parlamendisaadikud leidsid, et need Äh, konventsioonid, mis on ratifitseeritud ja allkirjastatud, tuleb ka ellu rakendada. Äh, need äh, olid siis need punktid, mida meie püüdsime lõppkommunikeesse, lõppteatisesse lisada. mina nüüd omalt poolt lõpetan ja kõn-, kõneaeg on nüüd proua Sita Kurmail. suur aitäh, mul on väga hea meel teid mõlemaid siin näha, kallid külalised, Margot, teie tunnete siin ennast igal juhul koduselt ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et seksuaalvägivald on äh, üks äh, põlastusväärsemaid äh, rünnakuid naiste ja ka meeste vastu ja see on üks kohutavamaid rünnakuid inimväärikuse vastu. mul on kaks küsimust, ma olen praktilise laadiga naine. kõigepealt tehniline küsimus, mõned nädalad tagasi Michelle Bachelet ÜRO-st käis siin ja me saime arutada naiste küsimusi ja ma tahaksin teada, kuidas teie äh, temaga koostööd teete ja milline on äh, teie koostöö ÜRO süsteemi sees? Äh, teiseks, ma tean, et täna on Kongo meie peamiseks teemaks ja mul oli väga hea meel kuulda seda, mida härra Mukwege oma isiklikust kogemusest rääkis. ääretult oluline on teada, millised on ähm, konkreetsed juhtumid, mis koha peal aset leiavad ja mul on väga hea meel, et sellest rääkisite. mõned nädalad tagasi ma lugesin Liibüa kohta alarmeerivaid uudiseid julgeolekunõukogus äh, öeldi, et Gaddafi äh, väed said Viagrat ja äh, viisid läbi süstemaatilisi vägistamisi. Need vägistamised ei ole praegu veel kinnitust leidnud, aga me kõik teame, et tegemist on ilmselt sõjakuriteoga, kui see tõesti ka tõsi on. mina tahaksin teada, kuidas oleks võimalik seda informatsiooni kontrollida. kas USA ähm, ka Äh, andis luureandmeid selle väite toetuseks ja kui jah, siis mida ÜRO teeb, et äh, selles küsimuses äh, selgust tuua? aitäh teile! suur aitäh! me kuulame ära mitmed küsimused ja siis anname sõna vastuteks külalistele. nagu te teate, siis teil on kõigil kaks minutit ja sõnasoovijaid on palju. härra Kürens, palun! suur aitäh! suur aitäh, proua esimees, ka mina tahaksin tervitada äh, sõnavõtjaid, külalisi siin. ma olen väga tänulik proua Wallströmile selle eest, et ta siia meie juurde tuli. ma tean, et volinikuna te olete vastutav keskkonnaküsimuste eest. aga mul on mõned küsimused härra Mukveegele. Teile anti äh, see auhind, mida siin mainiti ja minul paluti äh, rääkida teie elust ja tööst. ja kaks tsitaadi sellest, kaks asja. Te ei olnud kohal seal, aga eh, seal öeldi, et eh, doktor Mukwege Kongos, kus eh, kümneid tuhandeid naisi igal aastal vägivaldselt vägistatakse, parandab doktor Mukwege mm, nende naiste katkiseid kehi ja hingi. ning mis puudutab teie tööd äh, Kongos koha peal, äh, siis see on äh, võrratu, mida te seal teete. me ei suuda hoomata, kui vajalik teie töö seal on ja kui laiaulatuslik see on. Te räägite sellest nähtusest siin ja väga sageli äh, Ähm, ei suhtuta tõsiselt sellesse kuriteosse. me räägime siin rahvusvahelisest, äh, rahu, rahvusvahelistest sõjalisest konfliktidest, vabandust, me räägime siin sõjalisest konfliktidest äh, ja äh, neil naistel on vaja kedagi, kes nende huvide eest seisaks väljaspool ja tol korral, kui ma sõna võtsin, ma mainisin Äh, ühte Aafrika vanasõna, kui lõvidel ei ole ajaloolast, siis äh, lõvide ajalugu kirjutavad äh, kütid. Teie asendate siin, tahate asendada siin neid kütte ähm, ajalooraamatutes ja te tahate nende naiste elusid muuta ja esindate neid väljaspool oma koduriiki mul on väga suur au äh, olnud kuulda seda, mida teie teete ja ma tahaksin teada, mida saaksime ära teha meie, et selle probleemiga tegeleda, aitäh. suur aitäh. Äh, härra Ferm, äh, suur aitäh, ma tervitan siin meie külalisi, mul on kaks küsimust proua Valströmile, kõigepealt äh, Eh, mis eh, juhtub teie mandaadiga tulevikus? nii palju, kui mina eh, aru saan, on teie mandaat ajaliselt piiratud, aga te tahaksite, kui ma õigesti olen aru saanud, selle ametikoha alaliseks teha. kas meie saaksime teid kuidagi selles küsimuses aidata, palun andke meile teada. teiseks, te mainisite seadusandlust konfliktipiirkonnast pärit maavarade kohta. kas Euroopa, kas te teate, kas me ja võiksime oodata komisjoni poolt või liikmesriikide poolt algatusi, võtmaks vastu seadusandlust, eh, nagu näiteks seda tehtud eh, USA-s. ja eh, lõpetuseks üks kutse pärast seda kohtumist siin ehm, korraldan mina filmi Resolution linastust ja seda näidatakse Äh, siin kõrvalsaalis äh, äh, ähm, kolm G kolm ja te olete sinna ka teretulnud. proua Nedeltševa, nüüd on sõna teil. suur aitäh proua esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Valströmi ja loomulikult ka härra Mukweget äh, Äh, väga huvitavate sõnavõttude eest ja äh, selle info alusel, äh, mida me siin täna kuulsime, tahaksin neli küsimust esitada. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Mukweget, et ta meenutas meile, milline on kontekst selliste konfliktidega seoses, sest seksuaalvägivald on tõesti muutumas tõeliseks sõjarelvaks mul on väga hea meel, et te meelde tuletasite meile seda asjaolu, seda ei tohi unustada. ma arvan, et me peaksime keskenduma probleemi algetele, probleemi põhjustele ja kui me räägime probleemi põhjustest, siis me peame vaatama, äh, kuidas äh, naiste roll, äh, milline on naiste roll ühiskonnas. Ähm, me teame, et väga palju tabusid on sellega seoses, aga me peame vaatama, milline on koolide roll, mida Kongo Demokraatlikus Vabariigis on ära tehtud koolides selleks, et lapsed, noored mõistaksid äh, seda, et äh, naisi tuleb austada, naisi ja mehi tuleb austada. Äh, lisaks tahaksin öelda, et ääretult oluline, et erinevad struktuurid, mis selles valdkonnas tegutsevad, koos töötaksid, eriti oluline on kohtusüsteem. mida on ära tehtud selleks, et naised tõesti saaksid oma läbielatust rääkida usaldusväärses õhkkonnas? Ähm, kas äh, kurjategijad on karistatud, kas nad on saanud karistada? Äh, proua Wallström, ka ohvritel tuleb sõna anda, mida saaks ära teha selleks, et äh, meil oleksid paremad struktuurid selleks, et inimesed saaksid tõesti tulla ja oma probleemidest rääkida ning lõpetuseks tahaksin ennetusest rääkida, kas ÜRO arvab, et oleks võimalik rohkem programme korraldada selleks, et tegeleda nende probleemidega, aitäh! proua Kosta, palun suur aitäh, äh, proua esimees. mul on väga hea meel olnud kuulata neid sõnavõtte, eriti äh, seda, mida ütles äh, doktor Mukwege, mis minu arvates on tõeline näide sellest, kuidas me saame võidelda selle hoolimatusega, mida me kohtame Euroopas muuhulgas äh, sõjategevusel loomulikult on mõju äh, perekonnale, sellel on ka majanduslikud tagajärjed ja me peame vaatama erinevaid instrumente, mida kasutada. minu esimene küsimus. küsiksin äh, doktorilt, kas äh, valitsusvälised organisatsioonid, kas riiklikul või kohalikul tasandil mingisuguseid programme äh, Äh, üritavad sisse viia ja kui seda tehakse, siis ehk on võimalik veel rohkem teha komisjoni kaudu väliskoostööd. teiseks leian, et on probleem piirikontrolliga. selle info põhjal, mida mina olen saanud inimestelt, kes äh, esindavad selliseid grupeeringuid, äh, olen aru saanud, et on probleeme inimestega teistest riikidest, näiteks inimesed Rwandast, sellist tüüpi asjade segunemine, nagu teie rääkisite on vaja paremaid garantiisid, sest et probleem on selles, et terved külad on sunnitud olnud lahkuma. Äh, ja äh, tahaksin teada ka õigusliku definitsiooni kohta, mis on Kongos, äh, mis puudutab vägistamist ning vägivalda nii meeste, naiste kui laste vastu. üle saja kolmekümne juhtumi on jõudnud kohtu ette, ma tean, ning tahaksin teada, kas Äh, on ka selliseid äh, juhtumeid, kus äh, kohtus on lõppenud edukalt, tean, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus uurib humanitaarõigust, inimsusevastaseid kuritegusid ning sõjakuritegusid, enamik nendest kohtuasjadest ei ole veel lõpule jõudnud. aga tean, et selle komisjoni jaoks on äärmiselt oluline tõstatada teadlikkust ka teistel tasanditel. ma arvan, et Euroopa Komisjonil on vaja suuremat järgitavust äh, selle kohta, mis juhtub naistega konfliktisituatsioonides. meenutan teile, et kui te kulutate rohkem aega, kui teile on antud, siis ei saa teised inimesed sõna võtta. nii et palun pidage sellest kinni. härra Svensson, teil on sõna. suur aitäh, proua esimees ning tervitan ka proua Valströmit ning eh, doktor Tõnis Mukvevet on täiesti uskumatu, mida te meile räägite, aga loomulikult oleme seda ka varem kuulnud. mul on eriküsimus teile, doktor. Need äh, lapsed, kes on olnud sunnitud lapssõduriteks, on ilmselgelt traumatiseeritud ning see kogemus mõjutab neid kogu nende ülejäänud elu kuidas me peaksime töötama eh, selleks, et nemad leiaksid rahu ja lepituse iseenda ning ühiskonnaga. ning lisaksin siin veel ühe asja. kindlasti kohtume me tüdrukute ja naistega Põhja-Aafrikast pärast eh, seda äh, kohutavat olukorda näiteks Liibüas meie Euroopa Liidu riikides peame olema avatud ja tervitama neid inimesi, mitte aga sulgema oma piire ja lihtsalt eh, arutama olukorra üle Kongos ja teistes Aafrika riikides, aitäh. Merci beaucoup, encore deux personnes, madame Meissner. Äh, aitäh, veel kaks kõnelejat, äh, proua Meissner, palun. suur tänu, ma teen lühidalt, kuna siin on väga palju juba ära äh, räägitud, kui me äh, kuuleme nendest kohutavatest asjadest ja mitte esimest korda ju, siis äh, see on ju, me oleme täiesti äh, võimetud. Ähm, proua Valmström rääkis, et äärmiselt oluline on ÜRO ja Euroopa Liidu koostöö tõhustamine ja mida teie arvate, mida me konkreetselt saame teha selle parandamiseks ja nüüd kaks küsimust härra doktor Mukwegele. kas on piisavalt humanitaarabi, kas te vajate rohkem ähm, meditsiinilist abi, psühholoogilist abi nende kuritarvitatud naiste ja laste jaoks? ja teiseks, mida teie arvate, mida meie peaksime tegema Euroopa Liiduna selleks, et parendada olukorda teie riigis? Äh, suur aitäh, hea Jonskis, Donskis, palun. aitäh äh,, proua esimees, kohtusin doktor Mug-, Kreegega enne, kui ta külastas parlamenti, tean, et ta on suur humanist ja suurepärane inimene, aga siinkohal äh, sooviksin edastada ka oma suurima austuse teile selle eest, mida te teete. aga endise ülikooli professorina ütleksin veel paar asja. lisaks sellele, mida minu kolleegid on siin öelnud, mis puudutab poliitilisi instrumente ning võimalusi teha äh, midagi selleks, et astuda vastu nendele katastrofaalsetele tendentsidele maailmas. tahaksin tõstatada veel ühe asja. teame, et äh, äh, mõnikord äh, kui me ei saa aru vägivallast, siis see on plusspunkt vägivallale, kui me ei saa aru, kust see tuleb, siis see tugevdab vägivalla positsioone igal pool maailmas küsimus on selles, mida saab teha selleks, et äh, muuta rangemaks äh, sõjakuritegude ja genotsiidi definitsioon, selleks, et panna sinna ka feminitsiid, et äh, sinna panna naiste väärikuse süstemaatiline lõhkumine. kas seda saaks teha näiteks ülikoolides, et sõjakuritegude alla pandaks ka sellised kohutavad teod naiste vastu igal pool maailmas? proua Bauer lõpetuseks. Äh, sooviksin öelda, kui kõrgelt hindan seda võimalust äh, vahetada arvamusi äh, proua Wallströmiga, tervitan teda jälle siin kojas. üks küsimus, rahvusvahelise kogukonna vastutuse küsimus meie ju saaksime häält tõsta, võtta vastu mingisuguse resolutsiooni, loomulikult sellel on oma tähendus, aga mul on tunne, et neid hääli ei kuulda Kongos ja teistes kohtades, kui me mingisuguse resolutsiooni vastu võtame. hindan väga äh, doktor Mukwege kommentaari selle kohta, et äh, vägistamine ei ole lihtsalt üks tegu äh, Äh, äh, rägistamine äh, leiab aset väga suures ulatuses. eelmisel nädalal selgusid Ameerika uurimustulemused, mis ütlevad, et seksuaalvägivalla ohvreid Kongos saab lugeda miljonites ja see on täiesti lõhkumas ühiskonna mustrit ja kangast Äh, sellel on pikaajalised tagajärjed kogu ühiskonnale, väga suur stigmatiseerimine ning äh, selle stigmatiseerimise tagajärjed. milliseid konkreetseid samme saaksime me teha meie Euroopa Parlamendis ja teie ÜRO-s, aitäh. suur aitäh. Äh, Kongo Vabariigi suursaadik kui te soovite sõna võtta, siis äh, annan teile nüüd selleks võimaluse lühikeseks kommentaariks. suur aitäh, proua esimees. härra, kas te saaksite palun istuda? palun istuge ja äh, tulge eest ära, mina juhin seda istungit ja palun, et te istuksite. härra, palun istuge. palun, te võite jätkata filmimist, aga lubage suursaadikul vastata. kui te ei ole rahul, siis te võite saalist lahkuda. Teie ekstsellents, sõna on teil palun teid austada selle koja reegleid, te võite filmida, kus iganes te soovite, aga palun, et turvateenistus äh, eskordiks teid saalist välja. härra, palun, äh, et te lahkuksite saalist. härra, palun. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous quittez la salle.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 Suspension de séance, j'attends la sécurité. C'est inadmissible, je n'ai jamais connu ça. kohtumine on peatatud äh, kuni julgeoleku, äh, kuni turvateenistus saabub siia, ma ei ole sellist käitumist kunagi varem näinud. Trois minutes de suspension, messieurs, dames. peame kolmeminutilise pausi koosolekul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 ma tõesti vabandan selle vabandamatu käitumise eest. ja tõesti vabandan, härra suursaadik, et ei saanud sõna võtta. loodetavasti sellist tüüpi intsident enam ei kordu. aga ma arvan, et keegi me selle üle rahul ei ole, me kõik teame, mis Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimub ning üritame kõik teha endast oleneva selleks, et tagada, et see õudusunenägu lõpeks ma saan aru, et inimestel on siin väga kirglikud reaktsioonid, aga teatud äh, äh, reeglitest tuleb siiski kinni pidada, kas siis Kongo Demokraatlikus Vabariigis või Euroopa Parlamendis, nii et annan äh, nüüd jällegi sõna härra suursaadikule, kui ta seda soovib. suur aitäh, proua esimees tahaksin liituda nendega, kes rääkisid sellest, milline on rahvusvahelise kogukonna huvi selles draamas, mis Kongo rahvale on osaks langenud. selline draama, situatsioon ei ole tegelikult meie kultuuri osa ja, aga mitte mingite eh, te, eh, seisukohavõttudega ei saa me seda mõõta, me oleme kõik selle äh, ohvrid eh, Aafrika kultuuris, kui te ei suuda kaitsta oma naist, ema, tütart, naiskolleegi, siis see on kõige suurem häbi, mis mehele osaks võib langeda. ja minu seisuga see olukord, mis meie ees on, on draama kogu Kongo ühiskonnale ning on tegelikult sõja tagajärg. üritame sellega aja jooksul toime tulla. Eh, kui doktor rääkis siin viieteistkümnest, kolmeteistkümnest aastast, eh, ja meetod, mida rakendatakse, on midagi sellist, mis äh, tuleb väljaspoolt meie piire ning erinevad resolutsioonid, mille me oleme vastu võtnud kogu selle protsessi vältel. Äh, ÜRO resolutsioon number kolmkümmend neli ja nii edasi ning äh, Kongo siseprotsessid, mille eesmärgiks on olnud selle draama ulatust vähendada ja samas üha rohkem inimesi näeb, et olukord on väljakannatamatu. on võetud meetmeid, vastandasin nüüd küsimusele, mille tõstatas üks äh, komisjoni liige, kes küsis õiguslike protseduuride kohta tegemist on äh, üldise probleemiga, mitte ainult õigusliku probleemiga, on äh, tehtud palju pingutusi selleks, et vägivald lõpetada ja et need piirkonnad, mis on nii sisemiste kui välimiste sõjajõudude käes, saaks jälle kontrolli alla toodud. nagu mäletate, siis äh, kahe nädala jooksul üheksakümne neljandal aastal võttis Kongo vastu terve hulga Rwanda põgenikke, see sõda kestis aastaid ning naiste jaoks oli sellel väga negatiivsed tagajärjed. meil on vaja sellist üldist lähenemist, mis läheb kaugemale õiguslikust reageeringust, ka psühholoogiline reageering, me rääkisime äh, nende laste traumajärgset kohtlemisest, kes äh, olid sunnitud sõdima, äh, meil, me peame andma nendele lastele õiged vahendid, et nad saaksid korralikult ühiskonnaga taasliituda. me arutasime seda ka Kinshasas parlamentaarse assamblee kohtumisel, aga me ei saanud sinna kutsuda neid tunnistajaid, keda me oleks tahtnud, tahtnud kutsuda, et rääkida olukorrast meie riigis. tahaksime, et vägistamine, mitte ainult massivägistamine, vaid vägistamine üldiselt oleks inimsusevastane kuritegu. nii et õiguslikus mõttes on asjad äh, arenenud ja mis puudutab võrdsust, siis see roll, mida naised peaksid mängima kõikides foorumites meie riigis, seda on juba tunnustatud Nad peaksid olema osaks meie ajaloost. Äh, siin mainiti midagi selle kohta, et lõvidel ei ole ajaloolast. Äh, naiste roll äh, Kongo demokraatlikus protsessis on tegelikult juba juurdunud, me peame seda küsimust vaatama holistlikust seisukohast, sest äh, need, kes elavad ühiskonnas, neid peab kaitsma, mitte ainult vägivalla ohvreid ei ole seal ju, vaid üldise, mitte ainult vägistamise, vaid üldse vägivalla ohvreid on ühiskonnas me rääkisime siin erinevatest lähenemistest, päris palju on veel vaja ära teha massivägivall, massivägistamine on muidugi vähenenud, aga see on ikkagi liiga palju eh, ühiskonnale, mida, mis on juba traumatiseeritud. me peame eh, töötama koos ja me oleme väga huvitatud sellest, et te meiega koos töötaksite. Eh, võtab kõigi meie tööd, et leida lahendus sellele väga tõsisele küsimusele. ma arvan, et me peame mõningate inimeste ekstreemsust vabandama. meil lähenevad valimised ning poliitilised äh, ringkonnad ka kodus on väga emotsionaalsed, aga ohvrid äh, on siiski olemas ja ohvrid siiani kannatavad. nii et äh, proua esimees, äh, tänan teid selle eest, et panite selle küsimuse debati päevakorda ja loodan, et me suudame seda arutada mõistlikult, nii et saaksime vahetada arvamusi Äh, vaadata ja võrrelda numbreid. eile kiideti minu riiki selle töö eest, mida tegi, mida on teinud doktor Mukwege ja, ja täna tahaksin vabandada mina selle käitumise eest, mida me just tunnistasime. Äh, eile kiideti meid selle eest, äh, mida me oleme teinud, aga ma arvan, et see tänane käitumine oli täiesti vastuvõetamatu. lõpetuseks ütlen, et Äh, olen väga avatud äh, sellele, et äh, olukorda saaksime arutada sügavuti. mina tulin avalikkuse ette inimese, inimõiguste kaitsjana, olen väga huvitatud sellest küsimusest ja tahaksin näha, et toimuks mingisugune monitooring meie vabariigis selleks, et oleks keegi, kes vastutaks nende küsimuste eest. küsimus ei ole mitte ju ainult õigusliku, majandusliku, sotsiaalse küsimusega, me peame leidma holistliku lähenemise nii et kui võetakse vastu mingi uus resolutsioon, kus pakutakse välja holistlik lähenemine, siis ma arvan, et Kongo demokraatlikus vabariigis võetakse hästi vastu. selleks panus, isegi kui see panus oleks väike, äh, selle kriisi lahendamisse, see kriis on meile piinlikkust valmistanud juba nii kaua, sest see puudutab meie ühiskonna naisi, Aafrika ühiskonna naisi. aitäh, nüüd annan sõna komisjonile, härra Dickensile. ainult üheks minutiks kahjuks suur aitäh, äh, proua esimees. esiteks äh, sooviksin äh, õnnitleda doktor McVeeg-, McVeeget selle auhinna eest, mille ta eile sai, see on väga tunnustatud ning hea näide sellest, mida saab ja mida peaks tegema tulevikus. meie komisjonis ähm, mõistame neid küsimusi hästi äh, ning äh, ilma siin nüüd vabandusi otsimata võin öelda, et me oleme äh, justiits- ja tervishoiu valdkonnas juba päris palju teinud ning äh, kavandame ka uusi projekte. me teame, et peab minema kaugemale sellest, mida hetkel tehakse, peame rohkem toetama Kongot nende katsetes leida lahendust nendele probleemidele loodetavasti saame suurendada oma toetust tervishoiu ning õiguse valdkondades. aitäh, nüüd annan jällegi sõna doktor Mukwegele. ausalt öeldes tahaksin alustada sellest, et vabandan selle just aset leidnud intsidendi eest. on tõesti kurb, kui me reageerime vägivallale vägivallaga ma arvan, et kui me elame ühiskonnas, kus asju niimoodi aetakse, siis muutub elu väga keerukaks. see kõik mõjutab mind tõsiselt, sest et kui me niimoodi hakkame asjadele reageerima, siis me ei jõua küll mitte kuskile, nii et vabandan kõigi parlamendiliikmete ees, kes täna siin kohal on. ma arvan, et see, mida te täna tunnistasite, ei ole Kongole tüüpiline. Kongos on mehi ja naisi, kes suudavad nende asjade koha pealt rahulikumaks jääda nüüd vastates sellele, mida ütles härra Ferm, kuidas levitada informatsiooni, inimesi rohkem teadlikuks teha nendest kuritegudest. see küsimus väga puudutas mind, sest äh, usun, et äh, kui äh, selline naiste kohtlemine aetakse segi tavapärase äh, naistega suhtlemisega, siis olukord on väga tõsine ei piisa sellest, et me lihtsalt toetume traditsioonidele ja tavadele, ma arvan, et meil on väga head seadused paigas, meie põhiseaduse artiklid kaksteist, kolmteist ja neliteist räägivad võrdsetest õigustest, võrdsetest võimalustest, sugudevahelisest võrdsusest. nii et need põhimõtted on meie põhiseaduses ning äh, tema ekstsellents äh, härra suursaadik ütles, et meil on juba väga head seadused paigas, aga nende kehtestamine on keerukas. selleks, et neid äh, seadusi saaks ka rakendada, tuleks minu arvates väga varases haridusetapis noortele meestele õpetada, mida see seadus ütleb selle kohta, kuidas naisi tuleks kohelda. mis ja meil on ka väga häid rahvusvahelisi instrumente, me levitame rahvusvahelisi äh, konventsioone, instrumente siin, aga see resolutsioon kolmteist kakskümmend viis, see resolutsioon on kümme aastat vana, aga paljudes riikides äh, ei ole me veel näinud, et oleks üldse püütudki seda resolutsiooni rakendada. nii et meil on head seadused, äh, aga teadlikkus nende osas on madal ning see tekitab äh, suure probleemi. niisiis äh, leian ma, et kui äh, Kongo Demokraatlikus Vabariigis programme koostatakse, siin peame me üritama jõuda nii paljude inimesteni kui võimalik. proua Nedeltšova räägis võrd, sugudevahelisest võrdsusest äh, see on alati äh, keerukas küsimus, loomulikult on see seaduses kirjas, aga probleem on selles, et äh, seda seadust tuleb ju ka kehtestada. rääkisin siin just ennetamisest, kui ma andsin teile taustainfot arengute kohta, sündmuste kronoloogia, Eh, kui me vaatame seda, kuidas eh, grupeeringud käituvad omaenda huvides, eh, kui metsades on välissõjalised jõud, siis nad üritavad ajada naisi metsadesse, et muuta nad seksuaalorjadeks. eelmisel nädalal päästeti rohkem kui kaheksakümmend naist, kes olid kaks aastat metsades seksuaalorjad ja aja jooksul me näeme, kuidas meetodid muutuvad vastavalt tingimustele, nii et oluline on, et me suudaksime ennetada sündmusi. ja meetodeid, mida siin rakendatakse, ma arvan, et selle koha pealt ei ole piisavalt tehtud. rääkisin lastest, ei saa olla mingit kahtlust, et Äh, laps, kes on omaenda ema vägistamise tunnistajaks olnud, sellest ka mõjutatud saab. aga selles osas ei tehta just palju. vaadake, milline on olnud nende lapssõdurite saatus, kes äh, selle vägivallaga seotud on olnud mitte keegi ei ole seda probleemi arvesse võtnud. Need lapsed on nüüd saanud täiskasvanuks, aga nende psüühe on sõja jooksul hävitatud. küsimus on selles, kuidas siin aidata saab, kas saab, äh, kas on, tehakse kõike, mida saab teha psühholoogiliselt ja meditsiiniliselt ja siin pöörduksin komisjoni poole ning ütleksin, et see, mis äh, humanitaarses eriolukorra mõttes äh, tehtud on, on loomulikult kiidetav, naisi on äh, päästetud surmast, suurtest terviseprobleemidest, äh, on tehtud investeeringuid, aga neid investeeringuid äh, saaks suurendada selleks, et sellise hoolitsemise ning tähelepanu eest tasuda tundub, et võiks olla Äh, parem reageering, kui meil oleksid ravimid, millega takistada AIDSi levikut ja nii edasi. aga suur probleem on hetkel veel sellega, kuidas äh, siduda omavahel humanitaartoetus, mida Euroopa Liit juba hästi annab, äh, arenguga. ning nüüd hakkab selguma, et daamid ja härrad, me peame meeles pidama, et see, millest me siin räägime, on väga tõsine, kui me näeme äh, selliseid inimesi, siis tekib küsimus, kas nad äh, üldse kunagi suudavad oma elu uuesti alustada, aga kui see inimene äh, ühiskonnast väljapoole läheb, kui ta hakkab, peab jälle iseendaga hakkama saama, siis siin tekivad suured probleemid. humanitaarabi peatub selle koha peal, kus, kui kellegi elu on päästetud, aga äh, Eh, mida siis see inimene edasi teeb oma jätkuvas elus, kuidas me saame aidata neil mängida täisväärtust rolli ühiskonnas, kuidas nad saaksidki seda rolli mängida, kui neil on olnud sellised traumad? sellele inimesele peab ütlema, et teilt on tõesti võetud midagi äärmiselt olulist, aga te saate siiski säilitada oma väärtused, oma eluga jätkata ning nende väärtuste eest võitlemist jätkata edasisteks arenguteks on meil vaja seda, et komisjoni arengu peadirektorat võtaks arvesse kõiki neid samme, mis muutuvad vajalikuks pärast esmast erakorralist sekkumist, selleks et jätkuvat toetust anda ohvritele lõpetuseks ütlen, et eh, üks kõige kahetsusväärsemaid asju on see, et meil on palju seal ÜRO organisatsioone, valitsusväliseid organisatsioone, kirikud tegutsevad meie riigis, aga peamine probleem hetkel on see, kuidas kõike seda koordineerida, nii et saaks kuulda andmeid, et selguks, kes teeb mida, kes saab millist abi ning eh, eh, tuvastada, kas Äh, see, mis inimestele saadetakse, tegelikult ka ohvriteni jõuab ning sellist tüüpi monitooring, äh, äh, uurimine, kuidas abi antakse, kui tõhus ta on, see oleks äärmiselt kasulik. suur aitäh! nüüd annan sõna proua Valstromile. suur aitäh! Äh, see, kuidas sõda kulgeb, võib muutuda inimeste igapäevaseks eluks. Äh, see kahjuks on kogemus ka varasematest sõdadest ja konfliktitsoonidest. vastan kiiresti küsimustele, mis mulle esindati. Äh, koostöö ÜRO naisorganisatsiooniga, jah, me teeme tihedat koostööd, nemad on üks kolmeteistkümnest ÜRO üksusest, mis on platvorm, millel Äh, ma saan seista, ehk siis ÜRO tegevus seksuaalvägivalla vastu, seetõttu me koordineerime oma tööd ja see on ka mulle suureks kasuks. Liibüa, jah, äh, meil ei ole ÜRO poolt kinnitatud andmeid ja numbreid hetkel, aga kui me ootame äh, ära selle, et kõik faktid ja numbrid saavad kinnituse, siis on tegutsemiseks juba alati liiga hilja. seetõttu peame me Äh, äh, usaldama neid ÜRO agentuure ja inimõiguste organisatsioone, kes on teatanud, et seksuaalvägivalda kasutatakse seal, me suurendame oma kohalolu seal kohapeal inimõiguste seisukohast ning loomulikult üritame kasutada oma kohalolu seal selleks, et tagada, et äh, neid küsimusi küsitakse ning et me teeme kõik selleks, et seda ennetada, aga see, mida me senini oleme näinud, jah, see on osa elust seal ja nagu te teate, siis kriminaalkohus on äh, kas lisanud selle ka süüdistustesse äh, Gaddafi ja tema meeste vastu. mis juhtub mandaadiga, aasta pärast äh, toimub selline ametlik hindamine, aga nii palju, kui ma praegu aru saan, siis nemad on huvitatud sellest, et et see büroo töötegevus jätkub, töö ja tegevus jätkub seal, et ma arvan, et me peame anda lisaväärtust, et me suudame äh, Äh, tegevust jätkata, see peaks jätkuma äh, sõltumatu büroona, kes töötab äh, ÜRO süsteemi sees, aga raporteerib otse pead, peasekretärile ning Julgeolekunõukogule. konflikti maavarad, ma arvan, et oleks hea, kui parlament tegeleks sellega Äh, julgustan kogu Euroopa Liitu ükskõik millisel tasandil äh, siin algatusi võtma ning jätkama seda, mis on Ühendkuni-, Ühendriikides juba alustatud saanud. ütleksin, et äh, üleüldine eesmärk loomulik-, on, loomulikult on see, et sellist tüüpi rahvusvahelist kuritegevust ennetada ja ma arvan, et tegelikult eh, ei ole midagi puudu rahvusvahelisest eh, õigusraamistikust, normatiivsest raamit-, raamistikust enamikes riikides, seadused ei ole probleemiks. meil on väga ambitsioonikad seadused, eh, kaasa arvatud Kongos, aga küsimus on selles, et tuleb saavutada see pädevus, tahe, võimekus tegelikult ka rakendada ja kehtestada selliseid seadusi ning siin on meil vaja veel tegutseda ja juba täna vastavalt rahvusvahelistele seadustele võib seksuaalvägivald olla sõjakuritegu, inimsusevastane kuritegu, piinamine või genotsiid, nii et see juba eksisteerib vastavalt olemasolevatele seadustele. ma arvan, et me saame parandada koostööd Euroopa Liidu ja ÜRO vahel, määrat-, mõttes ära äh, fookuspunkti, tagada, et meie tegevus on hästi koordineeritud, et see on integreeritud poliitikatesse, mis meil on, et me saaksime tagada, et kõikides äh, läbirääkimistes oleme me hästi esindatud ja äh, et seksuaalvägivald on selgelt konkreetne probleem, millega me peame tegelema meil on vaja oma tööd koordineerida tunduvalt tõhusamalt tulevikus ning pidagem meeles, et äh, see puudutab ka äh, seda, kuidas muutub äh, sõja ja konflikti iseloom, kuidas naised jõuavad nii-öelda rindejoonele. ja see peaks olema osa ka igasugusest diskussioonist hetke sõdade ning konfliktide üle, kuidas nüüd naised on jõudnud ohvritena lahinguväljale, see on tohutu probleem, tohutu väljakutse Äh, ja film, äh, see film on äh, sama palju doktor McVeigast, kui ta on minust. suur aitäh! aitäh! see üsna tormikas, kuid äärmiselt kõrgekvaliteediline istung tänu meie külalistele on nüüd lõppenud. härra Mukwege, te võite olla kindlad minu kolleegide ja minu jätkuvas toetuses. me oleme teile väga tänulikud kõige eest, mille te teete naiste nimel. aitäh. La séance reprend à 15 heures. jätkame täna pärastlõunal kell kolm. La séance reprend à 15 heures dans la même salle.